Ladies and gentlemen, welcome! tere, daamid ja härrad! kõigepealt mõned ametlikud teadaanded. tuletaksin teile meelde, et ainult täisliikmete keeled omavad äh, esmaõigust tõlkele, seega Taani, Leedu, Rootsi, Läti, Sloveeni, Malta, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia, ungari keeles tõlke täna kahjuks saadaval ei ole istungid kantakse üle veebis, nii et, et olge ettevaatlikud. ja mul on küsimus, kas kellelgi on äh, mingeid kommentaare päevakorra kohta? kui ei ole, siis on päevakord kinnitatud. teine päevakorrapunkt on äh, esimehe teadaanded ning äh, selle päevakorrapunkti all midagi ei ole, niimoodi hoiame aega kokku ja nüüd äh, on mul au tervitada meie kallist külalist, kes ei ole siin sugugi mitte esmakordselt, tegemist on siis kindral Van Oshiga, kes on Euroopa Liidu sõjalise staabi peadirektor. Äh, ta on siis meie komisjoni külaliseks täna. me oleme temaga kohtunud ametlikult kolm korda, aga me oleme temaga kohtunud ka mitteametlikult äh, töiste hommikusöökide ajal ja nõnda edasi ma ei hakka siin ette lugema teie elulugu, härra kindral, aga kui te olete huvitatud, siis see on teie dokumentide hulgas. kindral ma ei tea küll täpselt kuna, aga kindrali mandaat hakkab peatselt lõppema, kindral ütleb, et eh, võib-olla on see viimane kord, kui ta siin on, aga loodetavasti siiski mitte. niisiis et pärast teie paariaastasest äh, tööd sellel ametikohal kindral oleme me väga huvitatud teie kogemustest. tahaksime kõnelda paljudest asjadest, tõenäoliselt on meil ka väga palju küsimusi, aga eraldi tahaks, eriti tahaksime kõnelda Euroopa Liidu sõjalistest missioonidest ning sellest, mida teie arvate, millised on teie ootused, me oleme praegu jõudnud sellesse punkti, kus meid kõiki on kutsutud paljudele konverentsidele, kus meid on palutud rääkida kaitsepoliitika tulevikust ja kõik, kõigile valmistavad muret eelarvekärped ning ähm, arusaamatused liikmesriikide vahel, vastastikuse mõistmise puudumine ja nõnda edasi. niisiis, härra kindral, teil on sõna. aitäh, esimees, aitäh, et te mind siia kutsusite. ma Äh, alati hindan võimalusi, võimalust tulla siia komisjoni ja teavitada lugupeetud komisjoni liikmeid. minu arvates äh, on väga huvitav kuulata, mida teil öelda on ja lõppkokkuvõttes me ju vajame ka teie toetust selleks, et ähm, saaksid toimuda need asjad, mis meie kõigi jaoks on olulised mulle avaldavad ka muljet need algatused, mis siin komisjonis on tehtud ähm, paljude raportite vallas, näiteks äh, välis- ja kaitsepoliitika, julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusmõõde, äh, Anna Komes on raportöör, äh, samuti sõjaliste struktuuride kasutamise kohta raport, mille raportööriks on proua Tšanaku. ma arvan, et tegemist on tõesti raportitega, mis aitavad ka meil leida õiget suunda, kuhu, kuhu liikuda oma lühikeses äh, sõnavõtus äh, piirduksin mõningate avaldustega, lühikeste seletustega ja jätaksin siis piisavalt aega ka küsimusteks ja vastusteks ja ma olen või, äh, valmis vastama ükskõik millisel küsimusel, mis on seotud siis äh, minu tegevusvaldkonnaga äh, aga oma sissejuhatavas sõnavõtus piirduksin rohkem üldisemate teemadega, mis minu arvates on äh, minu jaoks olulised, mis on seotud üldiste suundadega. Teie küsimus, mis te mulle esitasite, oli, et kuidas me näeme, kuidas te näete Euroopa kaitsepoliitika tulevikku ja mina tahaksin kõigepealt küsida, et mille kaitsest me räägime äh,? paljudes Euroopa Liidu dokumentides, aluslepingutes juba antakse vastus sellele küsimustele, Euroopa väärtused, inimõigused, demokraatia, nõnda edasi. niisiis, kui asi kokku võtta, eh, siis me peame tagama rahvastiku eh, heaolu ja julge, julgeoleku, see on meie missioon meie sõjaväelased ja ma olen seda ka varem öelnud ja ma vabandan, kui ma ennast kordan, aga meie sõjaväelased oleme esimesed, kes saavad aru, et ainult sõjaväelased seda ülesannet täita ei saa. paljud inimesed ütlevad meile, et et meie üksinda kriisi lahendada ei saa, meie üksinda ei suuda heaolu ja jõukust tagada niisiis, meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist. Äh, paljud äh, riigid äh, ja te, paljudes teie koduriikides sellest räägitakse, NATO-s räägitakse sellest, mina oma karjääri jooksul olen ka NATO-s töötanud ja me mõistame, et meil tõesti on vaja kõikehõlmavat lähenemist, aga samas loodan ma, et ka diplomaadid saavad aru, et kõike ei ole võimalik teha üksinda, samuti korrakaitseorgani-, organisatsioonid, arenguabiorganisatsioonid, organisatsioonid, kes töötavad välja sanktsioone inimõiguste rikkumise pärast ja nõnda edasi. meil on vaja, et kõik need erinevad vahendid oleksid ühendatud, ainult niimoodi saame saavutada tulemusi väga paljude kriiside puhul on meil tõepoolest vaja sõjaväelasi, sellepärast et tegemist on kriisidega, mida ilma sõjaväelasteta ei saa lahendada. ilma äh, pikema äh, sissejuhatuseta ütleksingi, et meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist ning äh, meil on vaja ja selle kõikehõlmava lähenemise osaks peab olema ka tugev sõjaline komponent. ja nüüd jõuaksin kohe oma teise avalduse juurde Euroopa Liidu tugevus äh, peitub kõikehõlmavas lähenemises. ning mind hämmastab, kui hästi äh, need asjad juba tegelikult toimivad. alguses oli, äh, oli raske me langetasime otsuse luua välisteenistus, lõime kõrge esindaja komisjoni aseesimehe ametikoha, kes välisteenistust juhib. temal on mandaat koordineerida kõiki meie välistegevusi ja seda ta teebki, ma ei ütle, et see töö oleks kerge, sellepärast et on väga palju erinevaid äh, kultuure, erinevaid teenistusi, erinevaid õiguslikke raamistikke, mille raames kõik tuleb, tuleb koostööd teha. aga ma äh, olen näinud palju tõendeid selle kohta, et asjad juba toimivad et me juba saavutame äh, väga häid tulemusi, nagu näiteks Aafrika sarves või äh, Sahelis ning äh, varem meie tegevus ei olnud koordineeritud ja nüüd me näeme, kui jällegi puhkeb uus kriis, siis kõrge esindaja, parunes Ashton kutsub kokku kõik osapooled selleks, et lahendada kriisi ja siis me juba koordineerime oma tegevust. me oleme olukorrast paremini teadlikud, me saame otsustada, millised on eesmärgid ja milliseid vahendeid me saame kasutada, et ühtselt nende eesmärkideni jõuda nagu ma ütlesin, te võite esitada ükskõik milliseid küsimusi ükskõik millise kriisi kohta, millega me praegu seotud olete, väga palju on tõendeid selle kohta, et kogu meie tegevus Äh, on äh, muutunud palju paremaks ning mul on palju tõendeid ka selle kohta, et sõjaline tegevus on muutunud tõhusamaks. Um, into... ma ei äh, lasku praegu üksikasjadesse, aga kui teil on küsimusi, siis olen valmis teile palju näiteid esitama. nüüd minu järgmine avaldus ning minu jaoks on see väga oluline, sellepärast et mõnikord on selles osas inimeste arvamused erinevad. Euroopa Liit ei ole ainult pehme jõud. kui me oleme tugevad, siis saame olla ka pehmed, aga vastupidi mitte. ning ma toetan täielikult ja ma arvan, et kõik peaksid seda täielikult toetama, sest lõppude lõpuks kõik liikmesriigid ühiselt kiitsid heaks Euroopa julgeolekustrateegia aga samuti need ülesanded, mis sõjaväelaste jaoks aluslepingutes on kirja pandud. ning minu arvates on kogu see kirja pandu endiselt väga asjakohane, see, me räägime siin inimõiguste toetamisest, Euroopa kodanike evakueerimisest ja nõnda edasi, aga ka äh, rahuvalvest ning äh, seda tehakse siis oludes, kus on oht, et rahu võidakse äh, rikkuda ning samuti äh, rahu tagamine niisiis me peame minema nende osapoolte vahele, kes omavahel juba äh, võitlevad ja siin ei ole tegemist pehme jõuga, nii et, et meil on vaja võimekust, mis võimaldaks meil selliseid sõjalisi meetmeid rakendada. kui äh, te eh, loete kõiki neid dokumente, siis te näete, et seal on kirjas, et Euroopa Liit peab suutma lahendada kriise meie lähinaabruses, kui need kriigi, kriisid otseselt eh, ohustavad Euroopa Liidu huve ja ma arvan, et see on väga asjakohane ning eh, ma olen nõus kõigiga, kes ütlevad, et jah, aga meil on ju selle jaoks ka NATO, jah, aga on ka selliseid kriise, mis ei ole isegi NATO päevakorras ning äh, võib-olla tulevikus hakkab seda äh, sagedaminigi juhtuma, sellepärast et USA on pööranud strateegilistel põhjustel pilgu hoopis Vaikse ookeani poole. aga paljud kriisid, äh, millega me tõesti peame tegelema, on sellised, mis ei ole NATO tegevuskavas nagu Mali või Kongo või Niiger, Niiger, Liibüa. tegemist on aga piirkondadega, kus on Euroopa Liidul suured huvid kaalul. lühidalt räägiksin ka sõjalisest, sõjalise võimekuse arendamisest. selles osas tahaksin öelda, et Euroopa Liit ei äh, dubleeri NATO-t. me lähtume põhimõttest, et me soodustame ja nii minu staap kui äh, ka Kaitseagentuur, me soodustame seda, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt luua võimekust, mis on vajalik. aga äh, see võimekus on liikmesriikide oma, nii et, et liikmesriigid ise kasutavad, kas kasutavad seda Euroopa Liidu huvides või NATO huvides äh, või valmisolevate koalitsiooni raames Euroopa Liit see, mida Euroopa Liit teeb sõjalise võimekuse arendamisel, kaudselt tugevdab ka NATO-t. nüüd minu järgmine avaldus, kõik soovivad, et sõjaväelased oleks osaks kõikehõlmavast lahendusest, aga see tähendab, et meil on vaja piisavat planeerimisvõimekust ja, ja koostööd oma tsiviilpartneritega kõigil meie tsiviilpartneritel on planeerimisvõimekus, mille läbi saavad nad välja töötada operatsioonide kontseptsioone ja plaane. näiteks minu äh, kolleeg, kes tegeleb siis politseimissioonide ja korrakaitsemissioonidega, äh, kasutab muideks isegi samu meetodeid ja sama terminoloogiat, mida meiegi Äh, kõigil äh, nendel organitel on olemas oma planeerimisvõimekus ja oleks väga imelik, kui me ütleksime, et Euroopa Liidu tugevus on kõikehõlmav lähenemine, aga ainukene vahend äh, äh, ainu- äh,, aga sõjaväelastel ei ole sellist planeerimisvõimelust. Äh, mina Äh, pean pidevalt äh, vahendeid juurde küsima ning äh, kui vaadata taktikalist tasandit, siis meie sõjaväelased oleme alati esimestena kohal, aga Brüsseli tasandil me tegutseme väga aeglaselt, sellepärast et me peame alati aktiveerima oma operatsioonide keskuse. <laughs> ja see on äh, Äh, näiteks äh, vajalik ka väiksemate, äh, seda me teeme tavaliselt suuremate missioonide poole, aga näiteks meie Somaalia julgeolekujõudude koolitusmissiooni puhul me seda ei teinud, sellepärast et lihtsalt see operatiivkeskus on liiga suur sellise väikese missiooni jaoks aga siis me peame jällegi paluma toetust mujalt ja, ja esimene kord see meil ebaõnnestus ja samamoodi kui me tahame näiteks äh, samasse piirkonda saata politseimissiooni, äh, siis äh, tsiviilmissioonide planeerimise keskus teeb seda siin ja meie jälle mujal, nii et, et see ei ole just kõige parem planeerimine ja sünergia leidmine väga paljusid asju on meil vaja teha koos, logistilist toetust, infrast-, infrastruktuur, meditsiiniline toetus, vägede kaitse nii et, et oleks see väga, väga oluline, kui minu äh, staabil oleksid ka planeerijad, kes saaksid siis tsiviilplaneerijatega koostööd teha. siis oleks asi tõesti kõikehõlmav. muide, ma ei äh, taha siin mingit suurt staapi, ma ei taha NATO-t dubleerida Äh, me tahame lihtsalt äh, inimesi selliste väiksemate missioonide jaoks, kui me ei hakkaks, me ei taha suuri äh, keskusi aktiveerida. kahekümne planeerijaga saaks ma väga palju ära teha. nüüd minu järgmine avaldus keerulises olukorras ning öelgem otse välja, et Euroopa Liit on väga keeruline keskkond, siin valitsevad erinevad õiguslikud raamistikud, erinevad talitused, erinevad otsuste langetamise protsessid ja sellises keerulises keskkonnas on lihtsus minu arvates kõige olulisem kriteerium eh, oma tegevuse korraldamiseks. kui ma sõjaväelisest vaatenurgast vaatan sellele kuidas asju liikmesriikides korraldatakse. on kaks erandit, aga enamikes liikmesriikides on äh, kaitseministeerium ja siis on veel välisministeerium. meil on äh, kaitsejõudude ülem, kellel on oma sõjaväeline äh, staap, kes teda toetab see on väga lihtne ja kõik saavad sellest aru, mina pean nendega koostööd tegema mina teen äh, tööd äh, poliitiliste kokkulepete vallas, samuti äh, äh parunes Ashton vastutab välispoliitika eest, aga samas tege-, koordineerib ta ka minu tegevust, tema on minu minister ning mina tegutsen otseselt sõjalise komitee juhtimise all ning seega äh, see asi on üsna Äh, lihtne ja kui me selle, selle lihtsuse säilitame, siis koordineerimine liikmesriikidega ja koordineerimine Euroopa Liidu sees, äh, sellepärast et enamik inimesi saavad äh, aru neid võrdlusi, mida ma tõin, siis on suhtlus üksteisega lihtne. ning ka kohustused on selged iga algatus, mis aga läheb kaugemale sellest äh, esialgsest lihtsusest, minu meelest muudab otsuste langetamise keerulisemaks, sellepärast et äh, siis oleks asi hoopis teistsugune kui see, mis toimub liikmesriikides. järgmiseks. hetkel Euroopa Liit ei suuda veel täita oma sihte näiteks kui ma vaatan mida me otsustasime kahe tuhande kaheksandal aastal. me panime paika peaeesmärgi aastaks kaks tuhat kümme ja kaks aastat me siis üritasime selle eesmärgini jõuda, siin e-, ei jõudnud ja kahe tuhande kümnendast aastast oleme me lihtsalt koordineerimata vabalanguses, me oleme teinud suuri kärpeid kõigis liikmesriikides viisteist, kakskümmend või isegi rohkem protsenti on tehtud kärpeid kaitse-eelarves ning paljudel liikmesriikidel ei ole olnud aega koordineerida oma tegevust NATO ja Euroopa Liiduga, ei ole aega olnud koordineerida, kus kärpeid teha. kõik need kärped on tehtud tuginedes siis siseriiklikele argumentidele ning loomulikult vaadatakse, kus on puu, kitsaskohad, üritatakse seal mitte kärpida nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus ja selle tulemuseks ongi see olukord, kus me praegu oleme sest et jah, me saame info äh, kärbete kohta, aga siis, kui meile see info esitati, tehti jällegi uued kärped nii et, et äh, me ei ole suutnud oma sihte ellu viia, kuigi need olid üsna tagasihoidlikud, me tahame kaitsta Euroopa huve, kus need äh, on kriiside läbi ohtu sattunud meie lähinaabruses ja kui ma vaatan meie lähinaabrust, siis ma näen, et me ei suuda neid kriise lahendada. niisiis, kuidas ma vastaksin teie küsimusele, milline on Euroopa kaitse tulevik? ma ütleksin ikkagi, et see peaks olema suurepärane on kahetsusväärne, et et ma võib-olla või tähendab, ma pean ikkagi mõtlema põhjustele, miks seda asja veelgi paremaks teha. ja ma olen täiesti äh, nõus sellega, et NATO on väga oluline Äh, väga suure intensiivsusega konfliktide puhul äh, saab artiklit viis käivitada ainult NATO ja väga oluline on, et meil on äh, kaasatud USA Äh, omades neid sidemeid, mis meil NATO-ga on, ainult äh, tänu NATO-le saame korraldada ka sõjalisi operatsioone, sellepärast et äh, NATO tegeleb koostoimevõime ja standardite ja kõigega. Euroopa Liit ei dubleeri midagi, vaid lihtsalt kasutab seda, mis on olemas. aga me peame tunnistama ka seda, et paljude kriiside puhul ja ma juba tõin ka näiteid, on meil vaja Euroopa Liidu kõikehõlmavat lähenemist, sealhulgas siis ka sõjalist lähenemist milline on järgmine verstapost? ja äh, järgmine verstapost on loomulikult kaitseteemaline ülemkogu aasta lõpus. minu arvates on väga oluline, et me sellel oma võimalusi kõige paremini ära kasutame. sõjalisest vaatevinklist, mida loodan mina sellelt ülemkogult? Äh, ma mainisin juba mõningaid väga üldisi asju mina sooviksin, et riigi- ja valitsusjuhid tunnistaksid, kuivõrd oluline on sõjaväelaste roll Euroopa Liidus, kui oluline on see kõikehõlmav lähenemine, teiseks, et nad rõhutaksid, kuivõrd olulised on Euroopa Liidu seatud sihid, minu arvates äh, need sihid on endiselt olulised. me peaksime suutma lahendada regionaalseid kriise ja Euroopa Liidul peaks olema ka sõjalise planeerimise võimekus. Äh, neljandaks, riigi- ja valitsusjuhid peaksid saama aru, milline on see äh, lõhe nende seatud sihtide ja praeguse võimekuse vahel ning äh, me peaksime siis arendama oma võimekust või kasutades NATO terminit kaitseplaneerimist rohkem ja kogu see info peaks siis detsembriks tõesti jõudma riigi ja valitsusjuhtidele, et nad teaksid, kus me oleme. ja loogiline järgmine punkt oleks siis, et äh, riigi ja valitsusjuhid peaksid aru saama, et edasised kärped kaitse-eelarves on meie julgeoleku ja jõukuse kaitsmise seisukohalt katastroofilised ma arvan, et me oleme juba ületanud selle piiri, mis on lubatav ja kui me leiame, et meil on vaja julgeolekut ja jõukust kaitsta, siis peame hakkama taas investeerima kaitsesse. minu arvates oleks oluline ka see, et äh, meil oleksid tõesti inimesed äh, siis nii valitsuse kui ka ministrite tasandil, kes selle kõigega tegelevad ja me saaksime äh, Äh, tõesti kasutada ja ühiselt äh, oma neid vahendeid, mis meil on. ja samuti tahaksin ma öelda, et ma palusin oma personalil arvata, äh, kui palju raha saaks kokku hoida, kui me kasutaksime neid int-, intelligentse kaitsevahendeid ja just nimelt seda kaitsevõimekuse jagamist ja ühendamist jah, paljud äh, sellised projektid ähm, vajavad raha, sest tegu on uue investeeringuga, aga algul me peame raha säästma, meil on vaja kärpida. ja kui ma ka kõik need võimalikud säästud äh, kokku võtan, siis me võiksime kolmsada miljonit kokku hoida. see on suurepärane, äh, sellepärast et kolmsada miljonit on ilus arv aga ma palusin oma personalil vaadata ka, kui suured on need kärped, mida Euroopa Liidus üldse on tehtud ja tuleb välja, et kuskil kolmteist miljardit. niisiis äh, kärped on olnud sada korda suuremad kui võimalikud säästud, sellepärast et enne kui midagi säästa saab, tuleb teha investeeringuid tooksin ühe lihtsa näite, üks väga hea algatus, et piloote koolitatakse ühiselt, mitte et iga liikmesriik koolitab neid eraldi aga kõigepealt tuleb äh, investeerida seetõttu siis sellesse, et äh, nende koolituskeskuste suutlikkust suurendada, infrastruktuuri ja ja siis äh, ei hoita mitte kõiki kulusid kokku kodus, sellepärast et see riik, kes hakkab sellist koolitust võimaldama, peab ju saama midagi teie pood, pilootide koolitamise eest, aga kokkuvõttes on see siiski odavam aga jah, praegu on olukord selline, et kärped on sada korda suuremad kui säästud, mida me soovime. nüüd äh, võib-olla teema, mis läheb natuke minu vastutusalast välja, aga ma loodan, et riigi ja valitsusjuhid ka sellele tähelepanu pööravad, nimelt kaitsetööstus, nagu kõik teisedki tööstusharud, on olulised töökohtade seisukohalt ja see on samuti väga oluline Euroopa väärtuste kaitsmise seisukohalt, aitäh! suur tänu, härra kindral! kaks küsimust on minul endal, ütleb härra esimees. kõigepealt teie ootused äh, siis ülemkogu jaoks ja teine kas äh, ressursside ühiskasutus ja nutikas kaitse võimaldab äh, kokkuhoidu saavutada? sain juba tegelikult vastused äh, teie sõnavõtust ja annaksin nüüd kohe sõna meie poliitiliste fraktsioonide esindajatele. neli inimest, härra Kaaler, proua Kopa, Mr Van Orden ja keegi veel kui on veel sõnasoovijaid ja tegelikult tundub, et kolleegid tahavad innukalt sõna saada, maksimaalselt kaks minutit on igal kõnejal aega. ja siis kuulame härra kindrali vastuseid. härra Kaaler kõigepealt siis, palun. suur tänu. ja ma huviga kuulasin teie selgitusi. ja mina oleksin ka küsimuse esitanud ja osaliselt te sellele ka vastasite, et mida teie ootate ülemkogult. Te vastasite väga selgelt ja ma lähtun sellest, et te enne ülemkoguga vastavates organites oma seisukohta veel kord kordate või selle edastate ja tegu on tõesti sellise numbriga, et kus kärped on tõesti juba äh, sada korda suuremad kui need kärped, mis me oleme juba saavutanud. et see on tõesti huvitav arv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 kas nüüd töötab või ma räägin siis inglise keeles, siis muidugi inglise kabiin ei tööta. kas te nüüd töötate, kas inglise kabiinil on kõik korras? minu portugali keel ei ole nii hea, seetõttu jätkan inglise keeles. aitäh ja ma eeldan, et meie otsuste tegijad ülemkogu, äh, nõukogu tasandil teavad, mida tuleks teha ja meil ei ole vaja hakata praegu hakata, äh, hakata spekuleerima selle üle, äh, milliste otsusteni nad jõuavad. seni te olete vastanud sellele minu potentsiaalsele küsimusele juba sel-, selliselt, nagu te tegite, ja mis puudutab institutsionaalset koostööd Euroopa Liidu siseselt et eh, mil määral komisjon eh, saab siin võimekuse mm, arengul aidata, sest neil on väga palju vahendeid erinevateks eh, vahenditeks, erinevateks eesmärkideks. ja, mm, ja samuti neid võimekusi, mida ei kasuta tsiviilsektoris, võib kasutada ju ka mm, militaarsektoris Te ütlesite juba, et me ei peaks NATO-ga äh, tööd dubleerima ja see eeldab ka tööde koordineerimist äh, NATO-ga, et äh, dubleerimist vältida ja loomulikult me peame ka arvestama sellega ja et ka meie Ameerika sõbrad ütlevad, et palun ähm,, palun hoidke oma kodu ise korras. ja minu küsimus on järgmine kas äh, on juba mingisugust äh, koordineerimistegevust äh, käimas, et teate, mis meid ees ootab? kui on mingi kriisiga tegu, et näiteks kui Guinea lahes peaks midagi juhtuma või mingid arengud peaks seal toimuma, et kas see on näiteks selline juhtum, mille puhul äh, juba varases faasis äh, saaks tegevusi koordineerida NATO-ga, et oleks selge, kes mida teeb. ma tahan lihtsalt näiteks loomulikult selle juhtumi. nii palju minu poolt praeguseks, aitäh. Thank you very much uh,, äh, Mrs Kopa. suur tänu, proua Kopa, palun. suur tänu, suur tänu sissejuhatava ettekande eest tõsi ta on, et püüdsite anda meile väga põhjaliku ülevaate ning katta ära kõik need teemad, mille kohta me niikuinii küsimusi tahtsime esitada. kaks konkreetset äh, küsimust minu poolt. kõigepealt, mis puudutab kärpeid, siis me oleme väga raskes majanduskriisis, majanduslangus äh, on päral ja jääb. nii et üldiselt äh, nutikast kaitsest või ressursside ühiskasutusest rääkides mm, Need on need võtmesõnad, mida me ikka jälle siin kuuleme kas on põhimõtteliselt teie poolt olemas uus strateegia, mis sobib kokku uue majandussotsiaalse keskkonnaga, kus me täna oleme? teine küsimus. Te annate meile üsna ideaalse arusaama ja ülevaate sellest, millised suhted on NATO-ga. endiselt on pingeid teatud koostöövaldkondades, kus koostoimimine ei ole alati olnud väga lihtne. nii et äh, kas te tooksite näiteid ka koostoimimise rasketest külgedest. ja kolmas küsimus, küberjulgeolek. millist rolli peaks Euroopa kaitsevõime siin mängima? proua Kronberg, palun. Thank you, I would like to also follow up on the pooling. suur tänu, tahaksin ka küsida ressursside ühiskasutuse kohta. Teie arvud olid väga huvitavad ja loomulikult see ka, et sääst on kolmkümmend viisteist miljardit, aga samas ühiskasutust ikkagi ei rakendata. küsimus äh, liikmesriikide kohta, kuidas nad suhtuvad ressursside ühiskasutusse? kui ma õigesti aru sain, siis usalduse küsimus on kõige teravam. kuidas sellist äh, usaldust siis üles ehitada, mida on vaja suuremaks ressursside ühiskasutuseks? teine küsimus, mida ma tahaksin küsida on äh, Euroopa Liidu väljaõppemissioon Maalisse kui paljusid sõdureid koolitatakse, milline on julgeolekuolukord koha peal ning milline on kaitsevajadus sealne? härra Vardo, Vanno Orden, palun uh, uh,. suur tänu, härra esimees, härra kindral, alati on meeldiv teist kuulda, inglise keeles on uh, Inglise keeles on äh, ütlus, mis väljendab seda, et äh, mitte millestki tehakse midagi. Äh, ja teie sõnutsi tundub see kõik väga uus, usutav. väga hea on muidugi öelda, et Ameerika Ühendriigid nüüd fokusseerivad Aasiale. kas nüüd peaks siis Euroopa Liit rohkem keskenduma kaitseküsimustele Euroopas? kogu see lugu on muidugi jama, sellepärast et Ameerika Ühendriigid on alati öelnud, et nad tahavad äh, Äh, koormust ühtlaselt jagada, seda teha Euroopa liitlastega, nad on seda kuuskümmend aastat juba rääkinud. aga ikka ja jälle on Ameerika Ühendriigid öelnud, et see, kuidas eurooplased ennast mobiliseerivad ja korraldavad, äh, on eurooplaste enda asi. Äh, ja see ongi väga oluline küsimus ja mis puudutab suhteid NATO-ga, siis see on ka jälle jama, sellepärast et me räägime samadest liikmesriikidest, kes on jälle peaaegu et sama laua taga äh, nii et täielik mõttetus on see, et meil peab olema mingi koordineerimismehhanism siin, sellepärast et esindatud on ju samad riigid, samas linnas toimub see äh,. ja mingil hetkel on iga liikmesriik panustanud või olnud kaasatud kuidagi NATO missioonidesse. nii et äh, ei ole ühtegi põhjust, miks see kõik NATO tasandil ei võiks toimuda mis puudutab struktuuride lihtsustamist, millest te rääkisite, siis just need struktuurid on ju viimase viiekümne aasta jooksul juba NATO-s olemas olnud ja Euroopa Liit on nüüd need lihtsalt üle võtnud. tegemist on täpselt samade struktuuridega, on poliitiline organ, on sõjaväeline kogu ja on äh, Äh, siis äh, sõjaliste juhtide kohtumine, samas on ka äh, igapäevaselt tööd tegevad ametnikud olemas sellel organisatsioonil ja see ongi ju tegelikult NATO igapäevane töö, selles midagi uut ei ole. peab ütlema, et Euroopa Liit on juba aastaid püüdnud leida mingisugust ühtset ettekäänet ühtseks julgeoleku- ja kaitsepoliitikaks, aga selle tõeline ambitsioon on olnud see, et Äh, Euroopa Liit peaks olema suurem üleilmne osaline rahvusvahelisel areenil. ja nüüd räägime me kõikehõlmavast lähenemisest. siin tundub, äh, et see on just see võtmesõna meile äh, nende vabanduste kõrval. viimaste aastakümnete jooksul ei ole tegelikult olnud ühtegi sellist äh, Äh, sõjaväelist operatsiooni, mille kõrval ei oleks olnud tsiviilmissiooni samuti, nii et see üld kõikehõlmav lähenemine ei ole midagi uut. Äh, NATO, NATO päevakorras äh, need küsimused ei ole, sellepärast et teatud liikmesriigid seda NATO raames ei rakenda, nad tahavad teha seda kusagil mujal, nii et ka Euroopa Liidul oleks teatud kaitsevaldkondades oma suurem roll mängida. neli küsimust minu poolt, härra kindral Te ütlesite, et NATO struktuure ei tohiks dubleerida, toetatakse liikmesriike äh, võimekuste ülesehitamisel. küsimus on, milliseid võimekusi te olete aidanud üles ehitada või toetada, mis ennem ei olnud olemas ning mis oleksid sama olulised kui NATO võimekused. teine küsimus, milline on kõige olulisem järgmine samm, mida Euroopa Liit peab astuma selleks, et oma kaitserolli tõhustada? kolmandaks, kas te arvate, et Euroopa Liidul peaks olema oma kaitse-eelarve? ja neljandaks, arvestades, et Euroopa Liit kasutab äh, midagi, mida ma nimetaksin humanitaarabistamist selleks, et oma tegevust õigustada kas te näete, et arenguabi või abieelarve peaks suurendama selleks, et selliseid toetavaid tegevusi äh, rahastada? härra Kelam, palun. suur tänu, härra kindral. ma olen täiesti nõus teie realistliku lähenemisega Teie ettekande peamine sõnum oli see, et suur lõhe on praegu meie võimekuste ja meie ambitsioonide vahel. Te ütlesite ka, et edasised kärped oleksid katastroofilised. loomulikult on mõningaid riike, mis ei ole selle survele alla andnud. Eesti, keda mina esindan, kulutab kaks protsenti oma rahvuslikust rikkusest kaitsesektorile ja aga tegelikult on tegemist väikse riigiga, kes võiks olla ainult moraalseks näiteks ehk. aga äh, Poola välisminister Sikorski ütles eelmisel nädalal siin olles, et see, mis neli aastat tagasi aset leidis majandussektoris ja finantssektoris, ta kardab, et see võiks kajastuda ka meie kaitse- ja julgeolekusektoris, sest praegu oleme me ette valmistamata, meil puuduvad vastavad ressursid ja mehhanismid. selleks, et kriisile kaitsesektoris vastu seista. ja see on meie kõigi ühine huvi. minu küsimus, äh, nagu proua Kopa juba ütles, et äh, küberohud ja küberkaitse teemad on tähtsad. kui tõsiselt võtate praegu neid küberalaseid väljakutseid, milline on koostöö erinevate liikmesriikide vahel? kas me võiksime rakendada siin teatud minimaalseid standardeid, mis puudutab äh, küberohtude aruandlust ja koordineerimistööd ning küberkriisi juhtimise küsimus. mina endiselt olen skeptiline kas me oleme ikkagi piisavalt äh, valmistunud selliseks olukorraks? suur tänu ja härra Sofoklos, palun. ma sooviksin teid kõigepealt äh, tänada selle eest, et te siin kohal olete ja suur tänu ka teie selgituste eest Euroopa Liidus kuuleme me pidevalt äh, põhimõtetest, äh, nimelt et äh, meie, meil ei ole ühist julgeoleku kaitsepoliitikat. ja see tekitab küsimusi. kas meil on ühine kaitsepoliitika, kas see peaks olema? ja kui me võtame näiteks rahvusliku õig-, rahvusvahelise õiguse ja kui me vaatame erinevaid äh, direktiive, resolutsioone, mis tulevad äh, ÜRO-lt, vaatame sellelt aluselt olukorda, siis meil on seal ühine alus olemas. ja ja äh, sellele rajanedes saadakse üles ehitada ka selline mehhanism, mis võimaldab rahu tagada, aga Malis me oleme näinud, et tuhandeid inimesi tapetakse, aga sekkumine ei toimi sekkumist ei, sekkumiseni ei jõuta. nii et kui meil, me võime tõesti jõuda tõesti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikani nii majanduslikel kui ka teistel ähm, põhjustel, siis milliseks jääb suhe NATO-ga, kas tegu on konkurentssuhtega, kas see on produktiivne? Teil on oma ähm, militaarsed kogemused olemas, äkki oskate meile rohkem selgitust anda, proua Komes, palun. Um, uh, härra kindral, eelmisel pühapäeval oli Portugali äh, televisioonikanalil kõige paremal ajal näidati saadet, kus oli endised äh, kõrged sõjaväeametnikud, sealhulgas merevägi, õhuvägi, maavägi, kõik olid esindatud, ka terrorismivastase võitluse eksperdid siseministeeriumist ning väga tigedaid avaldusi tehti just Euroopa suunal nende peale surutud kärbete eest, relvajõud kaotavad samas võimekusi loomulikult ei ole mitte Euroopa Liit ainult sellest vastutav, vaid ka ju Portugali valitsus, kes isegi ei suuda peatada neid tendentse. aga minu küsimus on, milliseid pädevusi äh, te aitate üles ehitada liikmesriikides nii, et tegelikult oleks parem ülevaade, mida Euroopa Liit ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas äh, su-, tahab saavutada. ma olen äh, kuulnud väga igasuguseid äh, imelikke väljaütlemisi ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta, mis näitavad, et inimesed sellest midagi ei tea. väga raske on ju aru saada, kuidas neid rahvuslikke võimekusi toetataks, siis kui neid kasutatakse äh, ÜJKP missioonidel tihemini. Äh, missioonide rahastamise küsimus. Äh, väljaõppemissioon äh, Malile on väga hea võimalus, et kriisi kontekstis keskenduda meie ignorantsete valitsusliikmetele, et nad suudaksid ehk koostööd teha ja väljaõppemissiooni ühiselt rahastada. minu enda koduriigis Portugalis näiteks on olemas äh, sõjalised võimekused, meil on olemas armee, kus, mida on võimalik konfliktitsooni Malisse viia, et äh, ühed riigid võiksid näiteks panustada relvajõududega, teised rahaga, kes vähem tahavad maksta, panevad välja mehed ja vastupidi äh,. meie ministrid ja valitsusjuhid aga koostööd ei tee ja äh, tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida härra Kelam ütles küberkaitse kohta. minu enda koduriigis näiteks ei olegi olemas sellist asja nagu küberjulgeolekukeskus, mis nii tsiviil- kui sõjalist otstarvet äh, üht, ühitaks. nii et äh, märkimisväärne on see, et me ei kata oma täielikult kriitilist infrastruktuuri ära äh, kübervaldkonnas. Radonervan, palun. suur tänu, härra kindral. Äh, nii nagu minu kolleeg, äh, huvitab mind ka dubleerimise küsimus. sellepärast, kui näiteks Londoni baasi minna, siis me näeme tegelikult, et äh, üksused äh, on dubleeritud. Te liigutate lihtsalt äh, ringi meie ühiseid varasid ja kasutate neid topelt, see ei sobi kellelegi. kolm küsimust minu poolt. rääkisite Euroopa Liidu huvide ohustamisest, kas te saaksite öelda, millal Euroopa Liidust sai rahvusriik? sellepärast, et Euroopa Liidu huvid ja rahvushuvid äh, siin põimuvad ja see tekitab mulle muret. me oleme näiteks Tanžaani ja teiste raportite teemal rääkinud siin ikkagi äh, äh, tõsise intensiivsusega konfliktidest, mina nimetaksin neid sõdadeks, ma tahaksin küsida, millistes tingimustel Euroopa Liidu poolt sõtta mindaks, kes need riigid oleksid, kes läheksid ja kas teatataks meile, kui see juhtuma hakkab? ning viimane küsimus, te räägite näiteks ühtsetest pilootide koolitamise projektidest. millal on ühtset Euroopa relvajõud tekkimas? Thank you very much, Mr. suur tänu. härra Semke. Äh, härra kindral, ma äh, alustaksin kõigepealt sellest, et Te tõesti omate suurepäraseid teadmisi ja teil on suurepärased kogemused sõjanduse vallas, te olete väga hästi kursis rahvusvahelise olukorraga. ma olen lugenud teie elulugu, ma tutvusin teie teenistuskäiguga ja ma pean ütlema, et te olete tõesti pu-, Äh, puutunud kokku väga paljude missioonidega Afganistanis, Balkanil, te olete kokku puutunud selliste missioonide planeerimisega ning minu küsimus puudutabki teie sõjalist kogemust, aga samuti ka äh, teie äh, missiooni sellel ametikohal, mis varsti lõpeb, sellepärast et teie ametiaja pikkus on mandaadiga paika pannud. Te ütlesite midagi, millega ma üldsegi nõus ei ole Te ütlesite, et Euroopa vajab äh, äh, tugevat sõjalist jõudu, jah, sellega ma olen nõus. Euroopa ei saa lõputult äh, lihtsalt loota NATO peale, sellepärast meil on üha rohkem ja rohkem ülesandeid, mida tuleb täita ja seega järgmine küsimus. Äh, kui meil on vaja äh, tugevat sõjalist komponenti, siis äh, mida te selle all täpselt silmas peate, see sõjaline komponent? kas te mõtlete selle all, et meil on vaja armeed, kas meil on vaja või on, te peate silmas koordineerimist, koostööd erinevate liikmesriikide vahel või tuleks minna veelgi kaugemale? kas on vaja, et Euroopa Liit looks omaenda relvajõud ja kui nii, siis kui Euroopal on olemas oma relvajõud, eh, siis kes neid missioonidele saadab, sellepärast et see tuleb ju kuidagi selgelt paika panna, kuidas kõiki neid asju korraldada, sellepärast et eh, me teame ju näiteks, mis meil juhtus eh, Afganistanis, kui meil ei olnud ühtset logistikat, ühtset operatsioonide planeerimist, ei olnud korralikult paika pannud see, kuidas toimub evakueerimine, kogu see süsteem on ju väga keeruline ja ma ei tea, kas te olete endale juba esitanud äh, äh, selle olulise küsimuse ja kui palju see Euroopa armee meile maksma läheb, aitäh! General, thank you for being suur tänu, kindral, selle eest, et olete täna siia meie sekka tulnud. ja ma küsiksin ühe küsimuse. see puudutab KHQ-d. Äh, me teame, mis juhtus äh, proua Ashtoniga, kui ta üritas seda äh, teemat edendada, siis ta jooksis tegelikult peaga vastu seina kas te, kas te olete saanud välisteenistuselt info sel, selle kohta? et on teil mingit infot äh, välisteenistuse vastavatest aruannetest äh, või mi-, või millised teised äh, viisid oleksid teie meelest teostatavad, et jõuda operatsioonide peakorteri koostamiseni? aitäh, need olid siis küsimused teile, ma annaksin teile kolm tundi vastamiseks, aga paraku meil nii palju aega ei ole. Well, thank you very much for all those uh, questions. suur tänu teile kõikide nende küsimuste eest. ja ma vastan neile mm, järjekorras. ja üritan siis uh, ühise teema küsimustele vastata ühiselt. nüüd Kaaleri küsimus et äh, küsimuse esitamine komisjonile ja koordineerimine, et jah, siin on tegu tegelikult äh, täpselt äh, samasuguse küsimusega ja aruteluga, mida peetakse kõikides liikmesriikides. sest kõik, kõik kasutavad oma siseriiklikku õigust ja meie kasutame Euroopa Liidu õigust, nii et selliselt on see praegu määratletud. aga võtame näiteks äh, võtame näiteks Aafrika sarve, kus äh, tehakse rannavalve äh, koolitust. aga keegi ei hakka maksma nende rannavalve äh, aluste eest, sellepärast et eelarverida on, eelarverea eesmärgiks on julgeoleku tagamine, nii et on selliseid viise, kuidas saadakse küll kasutada äh, julgeoleku tsiviileelarvet, aga neil on see kasulik, on sellisel juhul, kui keegi teine koolituse läbi viib. et eh, selline koostöö võiks meil olla ja ma võiksin tuua sadu näiteid eh, selle kohta, kui kasulik oleks selline koordineerimistegevus ja kui te DEFCO peadirektorilt küsiksite eh, seda, siis ta ütleks, et mingeid arenguid ilma julgeolekuta, ilma julgeolekuta ei ole mingisuguseid arenguid, nii et täpselt samamoodi nii et kui nemad ei, äh, ei kuluta raha arengute jaoks, ja see jällegi kaob ära, sellepärast et julgeolekut ei ole ja meie ei, ei ürita hakata tagama julgeolekut, kui seda, kui sellega ei kaasne teised äh, tsiviilmeetmed, näiteks nagu äh, korrakaitse, politseimissioonid ja nii edasi õigusriigi põhimõtete edendamine ja nii edasi. ja mina olen üritanud äh, seda teha ka hea tahte koalitsiooni liikmete vahel ja samuti äh, Afganistani äh, operatsioonide vahendamise keskuses aga see ei õnnestu, sellepärast et äh, sõjaväelast ei soovi, et neid äh, tsiviilsektor hakkaks koordineerima ja vastupidi. nii et mul ei ole valikut. mul on kõrge esindaja, kellel on mandaat välistegevust koordineerida ja ta teeb seda. ja ma istun äh, laua taga ja, ja ma ei saa kõikide teiste osalistega tööd koordineerida. nii et vahetevahel ma üritan koordineerimist teha, aga kuna mul eelarvet ei ole, sellepärast et äh, liikmesriigid on ju need, kes tegevusi äh, läbi viivad ja kes nende eest maksavad, nemad annavad mulle korraldusi. ja see on äh, ja nii see töötab, nii et ma kardan, et seda süsteemi mm, väga kiiresti muuta ei saa, et kuidas komisjoni rahasid saab kasutada sõjaväeliste tegevuste jaoks. nüüd, mis puudutab koordineerimist NATO tegevustega, nii mina kui ka minu NATO osapool saame koordineerida omavahelisi tegevusi ja ma ei pea teile hakkama teile poliitilisi põhjusi tooma selle kohta, miks seda on formaalsel tasandil keeruline teha, me saame küll mitteametlikult seda koordineerida, aga niisiis, mina olen üritanud seda oma tasandil teha, olen üritanud seda poliitilisel tasandil lahendada, aga mina seda lahendada ei saa nii et mina võin jääda väga pragmaatiliseks just selles mitteametlikus formaadis ja võin teile tagada, et seal ei ole koordineerimist, mitte siis võimekuse eh, väljaarendamises, sellepärast et me üritame seal vaadata, kes mida teeb ja ja see, mida lõppude lõpuks teeb NATO, mida teeb Euroopa Liit, siis eh, me ainult täiendame üksteise tegevusi, kui me jääme selle põhimõtte juurde, et eh, sõjaväelist võimekust arendavad liikmesriigid ja ma vastaksin veel ühe küsimusele, mis on sellega, selle teemaga seotud. kas äh, ei ole äh, rumal, et äh, NATO üritab ressursside ühiskasutust läbi viia, samas kui meie seda ei tee, aga liikmesriigid on ju need, kes annavad mulle selliseid korraldusi ja liikmesriigid peavad seda ka organiseerima. ma võin teile ainult põhjusi, miks vahetevahel on loogiline valida äh, NATO-d. ja siin me peame arvestama ka, et äh, see oli peadirektor Gates, kes ütles, et äh, mitte USA pole see, kes hakkab ressursside ühiskasutusega tegelema, see on kas, see on Euroopa Liit, kes peab sellega tegelema. kui mul oleks vaja võimukust ja, ja ma tean, et USA-s on see võimekus juba olemas siis ka mina ütleksin, et ähm, pöörduge USA poole, sellepärast et neil on see võimekus olemas ja USA on ka ähm, kaasatud, on ka kaasatud ju meie tegevusse Norfolkis. aga kui teil on tööstus oma koduriigis, võib-olla mitte kaitsetööstus, aga sellegipoolest see võib olla tegu ka äh, seotud tööstusega, ja kui te soovite selle mingi projekti või võimekuse väljaarendamisse olla kaasatud, siis palun, siis palun äh, paluge Euroopa Liidule, et nemad vahendaksid, sellepärast et meil on olemas äh, Euroopa Kaitseagentuur ja nemad peavad ka tegelema sellega. Neil on olemas ka tagasihoidlik eelarve ja nemad võivad siis seda eelarvet äh, ka siduda teie eelarvega ja pealegi nende mandaadis on ka kirjas, et nad peavad ka edendama Euroopa kaitsetööstuse mm, mm, tegevust ja võimekust ja mis sellest halba on, et äh, meil on ju tugev kaitse ainult sellisel juhul, kui meil on ka tugev majandus ja tugev tööstus. ja Euroopa Kaitseagentuur teeb äh, muuseas väga head tööd. ma toon ühe näite, mis on ka seotud härra Van Ordeni küsimusega, siis ma tulen teiste küsimuste juurde. Ähm, millised on need äh, võim-, millised on meie võimekused? õhus tankimine, lennukite õhus tankimine näiteks. USA soovib näha ainult neid võimekusi, sellepärast et nad soovivad, et Euroopa Liit ise teeks oma äh, tegevusi et miks siis mitte kasutada Euroopa rajatisi selleks, et selle projektiga edasi minna või seda võimekust veel välja arendada. ja samal ajal ma tuleksin ka selle näite juurde, et äh, et Euroopa Liit äh, tegutseb väga mõistlikult, äh, kui me võimaldame nendel liikmesriikidel, kes, kellel see võimekus on, et et kui me ka C-seitsmeteistkümnetega samamoodi tegutseme, nii et iga liikmesriik, kes soovib sellesse võimekusse investeerida, siis siis iga liikmesriik saab ka vastavalt oma investeeringutele lennutundide hulga. aga kes hakkab äh, lennutundide jagamist ähm, kontrollima ja mitte ükski liikmesriik, äh, kes selles projektis ei, äh, ei osale, ei saa ka blokeerida nende lennutundide jagamist. ja sel viisil saadakse palju tugevam garantii selle kohta tõesti kasutate oma võimekusi äh, just nendes valdkondades, kuhu te olete investeerinud. meil on ka selliseid näiteid, äh, kus äh, võimekus ehitatakse välja ja ka siis see võimekus ehitamine käib läbi NATO otsustusprotsessi. ma ei räägi, me ei räägi siin praegu NATO-st, vaid pigem Euroopa Liidust, aga kui näiteks Euroopa Liit ehitab välja mingi võimekuse, et isegi kui kõik liikmesriigid ei, ei osale selles projektis, aga, aga see projekt on organisatsiooni oma ja organisatsioon konsensusele põhinedes otsustab, siis NATO-s ei toimita ka, ei toimita teisiti ja ainult üks liikmesriik saab blokeerida mingeid tegevusi, nii et kui sadu miljoneid investeeritakse kuhugi mingi võimekuse väljaehitamisse ja ainult üks liikmesriik saab seda blokeerida, siis mul on olemas näiteid ka sellise süsteemi toimimise kohta. ja see on üks põhjustest, miks ma arvan, et oleks ähm, mõistlik järgida äh, seda äh, põhimõtet, mida me oleme järginud ka äh, õhus tankimise projekti puhul. nii et õhujõudude juhtimises oli alguses neli liikmesriiki, nüüd on seal viis ja, ja seda saab kasutada nii NATO operatsioonide kui ka Euroopa Liidu operatsioonide jaoks kui ka liikmesriikide jaoks kui ka eh, hea tahte koalitsiooni riikide jaoks ja mitte ükski riik ei saa teist eh, blokeerida. nii et see on üks viis, kuidas me võiksime edendada, see on ka minu vastus sellele, et kas ma soovin Euroopa Liidu kaitseväge, ma olen pragmaatiline. selle, ma ei ütle teile, et me vajame Euroopa Liidu kaitseväge, sellepärast me ei jõua selleni, sest iga liikmes liikmesriigi puhul, ma ei tea ühtegi erandit, iga liikmesriigi puhul valitsus nõuab, et neil oleks oma suveräänne otsustusõigus selle kohta, kuidas nad oma sõjaväge saavad rakendada. ja mis puudutab iseseisvust, suveräänsust, siis seda väga tihti ka kuritarvitatakse, selle tähendust, sest kui te ei soovi suveräänsuse tõttu teistega koostööd teha, siis ma leian, et tegu on veaga sellepärast et suveräänsus ei ole mitte ainult otsustamise vabadus, vaid see peaks olema ka võimalus tegutsemiseks. vastasel juhul ei ole suveräänsusel mingit mõtet, sest kui te istute saarel ja teil ei ole laeva ja te otsustate, te soovite saarelt lahkuda, siis hästi, siis teil on selline otsustusvabadus, aga teil on vaja ka seda võimekust, et saate saarelt lahkuda ja seetõttu ma leian, et vahetevahel on vajalik äh, koostöö ka teistega, et neid võimekusi välja arendada no you, you're the one on the kahjuks ei kuule kommentaare saalist. You're the, you're the one on the island. Please. I want to give uh,. Please general to, okay. Let me, let. lubage, lubage mul äh, teha kompliment Ühendkuningriigile nemad jõudsid eh, väga eh, mõistliku lahenduseni, otsuseni ressursside ühiskasutuse osas, sellepärast et neil ei olnud enam ähm, eelarvet eh, selleks, et oma lennuki ähm, kandjaid ja nende aluseid ähm, ülal pidada. ja Äh, tihti juhtub liikmesriikides selline asi, et neil, et valitsus otsustab, et neil on teised prioriteedid ja seetõttu välja arendatud võimekust enim ei ole võimalus ülal hoida ja seetõttu Euroopa Liiduna, liikmesriikidena meil on äh, teatavad võimekused äh, kui võimekused olemas selleks, et siis ressursside ühiskasutuse kaudu ka teise liikmesriigi võimekust abistada ma üritasin äh, rääkida Euroopa Liidu võimekustest, sellepärast kindlasti on selliseid äh, olukordi, kus, äh, kus NATO, NATO võimekusi on parem kasutada või mõistlikum kasutada. aga võib juhtuda ka selliseid olukordi, kus NATO ei saa tegutseda. ja miks me ei võiks selliseks juhuks tagada, et me ei, ikkagi üheskoos saaksime oma ühishuvisid kaitsta, kui me ei saa seda üksinda. kui te suudate seda üksinda teha, siis palun väga, tehke seda. aga suurem osa meie konfliktidest on sellised, mida ei saa enam üksinda lahendada ja seetõttu me peame looma, välja arendama sellised võimekused äh, üheskoos, kui me soovime ühishuve kaitsta. rida küsimusi esitati ehm, küberkaitse kohta. proua Kopa teiste hulgas esitas sellise küsimuse. ma võtan eh, erinevad küberkaitse ehm, kohta kokku, jah, tegu on suure ohuga ja tegu on ka sõjalise ohuga, aga see ei ole ainult sõjaline oht, see on palju laiaulatuslikum oht ja siin ma näen jällegi kasu Euroopa Liidus töötamisest, sellepärast et väga paljud inimesed on mures küberrünnakute pärast ja kübervaldkonna pärast üldse ja näiteks meie pangandus, meie pangandussektor ja ka meie põhitaristute sektorid ja nii edasi, et kui ma siin alustasin, siis ma ei teadnud sellest mitte midagi, aga väga paljudel äh, Ähm, väga paljudel äh, minu äh, staabi liikmetel on palju rohkem ekspertteadmisi kübersektori äh, kohta ja nüüd me saame oma ekspertteadmised koondada ja seetõttu me oleme ka paremini võimelised selle ohuga tegelema. kas on mul olemas strateegia selle kohta, kuidas tegeleda kärbetega äh, strateegia on suur sõna. mina vaatan ainult oma pädevuste raames, et kui kui liikmesriikidel ei ole enam ähm, võimalik äh, teatavate ähm, võimekuste ülalpidamist, mis on vajalikud meie ühiste huvide jaoks, siis ma võin vaid äh, siis ma võin vaid mingeid algatusi te teha ja kui see jõuab projektini, siis ma saan need edasi anda Euroopa Kaitseagentuurile ja kui on vaja teha mingeid koolitusi sellega seoses, siis me üritame seda ise korraldada. aga ma arvan, et paljudel põhjustel me saame selle toimima, tõesti painim-, toimima panna ja tõhusamaks muuta ainult sellisel juhul, kui on olemas ka poliitiline surve, et midagi toimuks aga kui on poliitiline surve, et midagi ei toimuks, siis on muidugi keerulist teha. ma olen väga paljudes ministeeriumides istunud, kus mulle on öeldud, et seda tuleb teha, aga niipea, kui ma teen ettepaneku, et teeme seda üheskoos, siis igaüks hakkab rääkima oma tööstusest. nii et loomulikult nad on kõik äh, nõus äh, üheskoos midagi tegema ainult siis, kui nemad ei peaks selle kõige suurema ja raskema osa enda õlule võtma. nii et poliitiline, poliitilisel sektoril on väga suur äh, mõju ja sõjaväes, kui teie olete mm, ühest, ühe väeosa esindaja, mina olen teise väeosa esindaja, maavägi, õhuvägi näiteks, siis te olete oma koolkonna esindaja ja teie üritate siiski jääda oma tavade, oma koolituse juurde, aga, aga asjad peavad teoks saama ja seetõttu äh, poliitiline surve ülalt alla on oluline. ja seetõttu ka valitsus peaks survestama ministreid, majandussektorit, finantssektorit äh, ükskõik millised äh, huvid on kaasatud, äh, riiklikud, piirkondlikud, äh, majanduslikud, et äärmiselt keeruline on nutikat kaitset ja ressursside ühiskasutust toimima panna muul viisil. proua Kombri. Mali kohta. Mali väljaõppemissioon ma arvan, et ma sellele võib-olla vastasin, sellepärast et see on seotud suveräänsuse küsimusega, et vahetevahel tuleb ähm, tegevusi ähm, läbi viia, nii et ma arvan, et see on heaks näiteks see Mali väljaõppemissioon, ähm, sellepärast Euro-, Euroopa Liit praeguses seisus ei ole võimeline tegema seda, mida Prantsusmaa tegi ja ma siin kiidan Prantsusmaad, sellepärast et ähm, Malis Mali oleks praegu täiesti katastroofilises seisus, kui Prantsusmaa ei oleks sekkunud. meie üritame seda koolitusmissiooni läbi viia, välja ähm, koolitada Mali sõjaväge selleks, et nemad saaksid oma ülesannetega ise hakkama. aga me olime liiga aeglaselt. ja loomulikult meid üllatasid ka need arengud ähm, ja, ja me kiidame siin Prantsusmaad ja me teame, et väga, väga paljud Euroopa Liidu huvid on seal kaasatud, terrorism, ähm, ähm, narkokaubandus ja nii edasi, teate ka ise kõiki, kõiki neid ohte, mis seal on äh, Afganistaniga ähm, seos ja nii edasi. ja Euroopa Liit peaks jõudma konsensuseni, et me saaksime teha mis on meie võimuses ja see koolitusmissioon ongi üks asi, mis on meie võimuses ja me ja me andsime ka logistilist abi eh, Mali vägedele, aga mul ei ole eelarvet ja Euroopa Liidul ei ole selleks eelarvet. nii et kui ülemkogu otsustab sellest, eh, siis mul on vaja, et eh, liikmesriigid, kes otsustasid, sellise otsuse langetasid, et nad annaksid ka vastavad vahendid, varustuse, transpordivahendid selleks, et me saaksime ähm, Äh, Mali vägesid toetati ja, ja muuseas ja ma olen väga tänulik nendele kaheksale riigile, kes nüüd sellise otsuse on langetanud ja sellist abi otsustasid osutada. mitu küsimust äh, ja muuhulgas ka härra Van Ordenilt suur tänu teile nende küsimuste eest, olid seotud USA-ga. Ameerika Ühendriigid on olnud väga selgesõnalised ja nemad soovivad, et me oma tööd ise teeksime ja ka NATO soovib seda, ma olen sellega nõus. aga äh, väga keeruline on seda teha alati äh, kõikide liikmesriikidega, me peame ju ka oma tööstust äh, kaitsma. aga nad, nad ütlesid ka, et et nad jäävad Euroopa lojaalseks partneriks ja muuseas meie jääme ka USA lojaalseks partneriks. aga võib-olla mitte kõikides oma pühendumustes, oma ülesannetes. ja nad vähendasid ja ja, ja nihutasid oma prioriteete oma strateegilistel põhjustel ja kindlasti nad teevad seda teisiti ja, ja ja see on täiesti normaalne aga USA-l on äh, keerulisem äh, alati tulla meid päästma. ja USA-l on ka äh, keerulisem nüüd hakata selgitama, et USA president peaks oma maksumaksjatele hakkama selgitama, et nemad peaksid tulema appi Euroopa Liidule, jah, me ei ole rahvus, aga me oleme Euroopa Liit ja ja me tegutseme ka ühisväärtustele põhinedes. et seda ma mõtlesin, kui ma selle kommentaari tegin. kui on, kui on olemas, kui on olemas mingi lahendus tegemaks neid ülesandeid või viimaks neid ülesandeid läbi palju tõhusamalt, siis ma teeksin seda, aga ja kahjuks ma ei kuulnud kommentaari põrandalt ja ka kui, kui selline asi juhtub, siis ma oleksin väga hirmul, sellepärast et sellisel juhul meil ei oleks enam järjekindlat äh, otsustusprotsessi. ja, ja me teame, et NATO-gi alles veel maadleb selle küsimusega. et äh, järjekindel lähenemine, äh, laiaulatuslik lähenemine, selle küsimuse me oleme nüüd arutanud nüüd järgmised sammud Euroopa Liidu poolt äh, kaitsesektoris. nii et ma olen andnud teile ülevaate meie tööst, ma ei hakka rääkima kaitse-eelarvest, sellepärast et see on utoopia. me peame olema pragmaatilised ja ma loodan, et sellega ma olen teie küsimustele vastanud ja, ja härra Kellam Eestist äh, minu kiidusõnad Eesti aadressil mina leian, et teie olete suurepärane eeskuju. Teil oli, teie riigis oli väga suur, raske majanduskriis, aga te ikkagi täitsite oma võetud kohustused ja lubadused, olete suutnud ka oma majanduskriisi paljude aspektidega hakkama äh, saada ja mina kasutan teie riigi eeskuju tihtipeale näitena ja eeskujuna. ja ma oleksin ka nõus äh, Poola ministri Sikorskiga, kui ta, kui ta teeb võrdlusi majanduskriisiga, et äh, kui meil on majanduskriis, siis me satume kaitsest või me satume ka kaitsekriisi. ma olen seda rääkinud ka erinevatel konverentsidel. et äh, kui ma lähen pensionile, siis ma ei lähe hea tundega äh, pensionärile, sellepärast et mis ma jätan endast maha? ma jätan maha sellisel juhul väed, kes ei ole hea võimekusega ja, ja seetõttu ma siin ka olen, et selgitada, et see olukord peab muutuma. ja mis puudutab küberohtu, siis teie riigi jaoks on see eriti oluline, sellepärast et te olete äh, NATO-s, aga ka NATO-s ja Euroopa Liidus ka üks nendest riikidest, kes tegeleb ähm, küberkaitsega. ja, ja me saame väga palju oma äh, tegevustest ja kogemustest jagada ka selles küsimuses, see nüüd ähm, härra Sofoklast, suur tänu ka teie küsimuse eest. ma sooviksin teha vahet sõnastuses. meil on ühine julge- ja kaitsepoliitika, äh, aga sellel on äh, piirangud ja ma olen täiesti nõus selle piiratud ambitsioonikusega. sellepärast ühine kaitse NATO-ga on oluline, me, me vajame seda sellepärast, et äh, meil on vaja ka näiteks Kanadat peale USA. nii et mida mina teen Euroopa Liidus, mina ta-, mina vaatan alati, et kas minu tegevus tugevdab ka NATO-d. proua Komes, suur tänu teie küsimuse eest. rahastus, teie teine küsimus ähm, kulud äh, tekivad ikkagi seal, kus nad tekivad ja, ja seetõttu, ja seetõttu see on meie otsustusprotsessis üks äh, nõrgemaid punkte, et alati liikmesriigid, kes ei, ei osale kõikides ähm, missioonides, ei, ei soovi rahastada seda, nii et nii et kui näiteks ma istun kuskil ministeeriumis ja mulle öeldakse, et jah, et nad on küll osa, nõus osalema missioonis, kui ma siis küsin ka, kui palju te äh, rahaliselt panustate, siis vahitakse lakke. nii et kui kõik otsustavad osaleda projektis või missioonis, siis kõik peavad osalema ka äh, rahaliste panustega ühine ähm, rahastamine, sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja NATO-s on muuseas sama probleem, ka seal ühine rahastamine on endine nõrk koht ühiste ähm, huvide kaitsel, sest äh, tihti tahetakse, et teised äh, nende probleeme lahendaksid. aga see ei toimi, see ei toimi ilma, ähm, ilma solidaarsuseta ka finantsküsimuste osas. ja ma tihti näen, et kõikidel tasanditel äh, kolleege, kes endiselt ei saa aru, miks on vajalik, et Euroopa Liidul oleks ka sõjaline mõõde meil on sada üheksakümmend üheksa või kakssada, oleneb sellest, äh, kus ma seda räägin, et ähm, mul on ainult kakssada personaliliiget staabis. ainult ähm, ja siia ei ole kaasatud EMS äh, ja NATO äh, peakorterid, kus on ka natukene üle viiesaja, nii et see on see vahe ja seetõttu ja seetõttu väga paljudel sõjaväelastel on palju rohkem kogemusi kogutud NATO raames kui Euroopa Liidu raames. nii et nii et ma, mul on väga palju kogemusi nüüd äh, Euroopa Liidu sõjalise võimekuse osas ja ma tean, et äh, NATO võimekust on vaja ka selleks, et äh, meie missioone läbi viia. härra Campbell ma arvan, et tegelikult ma vastasin sellele küsimusele, Norfood. jah, võib küll öelda, et äh, toimub äh, dubleerimine, aga, aga see oli koordineeritud otsus äh, NATO ja Euroopa Liidu vahel. ja Nad nägid, et see teine tegevus, vastastegevus tuleb teha, läbi viia Euroopa Liidu poolt, sest äh, see probleem ei ole mitte äh, merel, vaid äh, probleem on Somaalias, sest kui soovitakse piraatlusega võidelda, siis siin on tegu ka mitmete osapooltega, kes on sellesse võitlusesse kaasatud ja vastus oli, et nad pigem sooviksid, et Euroopa Liit sellega tegeleks, äh, piraatluse vastase äh, võitlusega. ja mis mina sellest õppisin, oli see, et, et kuigi ma olin täielikult teadlik ka sellest, et NATO jätkab oma standard NATO mereväerühmade kasutamist, siis, siis äh, nad teevad, jätkavad selle tegevust, sellepärast et nad on seotud ka teiste konfliktidega, nii et nii et miks siis rotatsiooni põhimõttel kasutada seda ka äh, piraatluse vastaseks võitluseks, et me lihtsalt kasutame oma võimalusi, aga Euroopa Liidu mandaat võiks tõesti parem olla, miks, sellepärast et äh, äh, siis me oleksime saanud ka nende piirkondlike riikidega mingeid kokkuleppeid sõlmida nende piraatide osas, keda meie kinni peame ja meil on parem äh, diplomaatiline võimekus ja me ei äh, suutnud näiteks äh, mõningates küsimustes kokku leppida, mis puudutas näiteks vanglaid või seda vahistatute üleandmist. ja, ja mis ja mis puudutab näiteks ka piraatide vahistamist äh, rannal näiteks. Ühendkuningriik oli üks, kes äh, seda mandaati läbi surus. ja väga ohtlik, väga ohtlik oleks äh, väga ohtlik oleks ju ähm, piraatide vastane võitlus ainult rannikul, kui sealsamas on piirkond, mis on täiesti äh, reguleerimata õiguslikult ja, ja Ühendkuningriik vägagi nõudis äh, mandaati, kus äh, NATO oleks rohkem kaasatud, aga ja Somaalia küsimustes siis see, kes nõukogus istub minu kõrval, äh, ütles, et äh, et piraatlus tegelikult äh, lõhub väga paljusid arenguprojekte, see on halb turismile, halb majandusele ja Euroopa Liidu siseselt me jõudsime sellise koordineerimistegevuseni ja selliste argumentideni ja seetõttu see õppetund, mis mina õppisin, mina õppisin sama, mida mina arvasin, sama, mida teie, et miks mitte NATO-t täielikult, täielikult anda NATO-le see mandaat, aga kui kaasata Euroopa Liit, siis me saaksime kogu süsteemi parandada ja tõhustada ka selle sõjalise tegevuse tõhusust ennast. tegu ei olnud mingi suure militaaroperatsiooniga, vaid tegu oli strateegilise edusammuga, sest tänu oma tänu oma diplomaatilistele ülesannetele, tänu kõikidele teistele toetavatele projektidele ka meie kohalikud ametivõimud toetasid meie tegevust, sellepärast et nad olid, on ka veendunud, et piraatlusest tuleb vabaneda ja, ja sellised arengud just leidsid ka, et Somaalias ja ma arvan, et strateegilise külje pealt on need väga olulised ja ma ei suudaks seda korraldada mõnes teises organisatsioonis ähm, selliselt nagu siin. jah, tõepoolest, Euroopa Liidu huvid on ka liikmesriikide huvid, ma töötan liikmesriikide hüvanguks, aga me oleme kõik äh, Euroopa Liidus ja me oleme kokku leppinud mõningates üldis, üldistes põhimõtetes. me ei jõua Euroopa Liidu vägedeni ja ma ka ei oota nende tekkimist ja tegelikult ma ka ei sooviks seda, see oleks isegi ohtlik, eh, nii, vähemalt eh, niikaua, kui meil on konsensuse põhi, konsensusel põhinev otsustusprotsess, nii et mina olen nõus sellega täiesti, et liikmesriikidel on omad eh, väed. härra Semke Poolast. suur tänu. suur tänu teie kommentaaride eest. ma arvan, et ma tegelikult vastasin teie küsimusele ma ei oota Euroopa Liidu äh, kaitsevägest koostamist. ma ootan, et liikmesriikidel on äh, piisav kaitsevõimekus, selline kaitsevõimekus, et me saame neid äh, võimekusi optimeerida ja üheskoos oma tegevusi läbi viia. minu osa selles on palju tagasihoidlikum kui see, mida me NATO-s teeme, sellepärast et ma ei pea iga kord seda tsüklit läbi viima, NATO juba teeb seda ja me kasutame ära kogu info ähm,, info selle kohta, kuidas NATO seda korraldab ja seetõttu me ei, ei, ei dubleeri neid tegevusi. et meie edastame info NATO-le ja, ja NATO töötab välja oma tegevusstsenaariumid, meie oma tegevusstsenaariumid, nii et äh, ma arvan, et me praegu tõesti ei peaks, ähm, peaks hakkama Euroopa Liidu kaitsevägede loomisest unistama, eriti arvestades praeguse otsustamis, otsustusprotsessi iseloomu. ma arvan, et oma eluajal ma küll sellist asja ei näe nagu Euroopa Liidu kaitseväed. ja veel viimane küsimus. härra Pütikov, vabandust kõrge esindaja ei soovinudki ähm, alalist äh, operatsioonide peakorterit luua ja sellist nõu ma ka ei andnud äh, talle. ainus, mida ta soovis luua ja milleni jõuda ja ma arvan, see oli ka täiesti mõistlik, et kui meil on äh, tsiviilmissioonid, politseimissioonid, korrakaitsemissioonid ja kõik soovivad olla Ähm, ähm, järjekindlad ja meil on olemas ka Defcos ja meil on ka planeerijad Defcos ja mujal, et miks siis mul ei võiks olla ka need koondatud kuskil ja, ja kõik ütlevad, et siin on tegu NATO tegevuste dubleerimisega. hästi, mul on ka omad planeerijad. kui NATO-l on seitse tuhat viissada planeerijat, siis ainus, mida mina Äh, palun, on see piiratud hulk planeerijaid, et nende militaaroperatsioonide jaoks, kus oleks rumal aktiveerida operatsioonide peakorter äh, kahesaja viiekümne inimesega ja mina pean hakkama saama viiekümne kuni kahekümnega, sest äh, ja ma pean kasutama politsei, vabandust, poliitikakujundeid ja ma olen äh, operatiivtegevuse planeerimisega väga kaua aega tegelenud ja ka suurem osa minu staabi liikmetest on sellega tegelenud, nii et kui mul on ainult kakskümmend üldist äh, planeerijat ja ma pean korraldama sellise missiooni nagu EUTM Malis äh, näiteks või Liibüas või ükskõik millist missiooni me peame korraldama siis ma kasutan neid planeerijaid, nemad saavad koordineerida kõike infrastruktuuri, ähm, ähm, meditsiiniküsimusi ähm, meie tsiviilkolleegidega, kui neil on vaja spetsialisti, siis ma saan selleks määrata mõne oma staabiliikme, nii et tegu on tõesti väga vähekuluka tegevusega. me oleme näiteks juba Aafrika sarve osas äh, sellist toimimist tege-, kasutanud ja selline, selline korraldamine ei maksa midagi, on lihtsalt vaja poliitilist äh, kokkulepet, et mul on üldse õigus või võimalus äh, selliselt tegutseda ja minul on selline selge nägemus, et äh, selline toimimine ei, ei dubleeri tegevusi, vaid see annab parema ülevaate võimekustest, mis meil juba on. ja enne, kui ma lähen ja enne, kui ma lähen pensionile, ma loodan, et äh, ma saan sellisele tegevusele ka toetuse, aitäh. Äh, suur aitäh, kindral, nende kommentaaride eest. nagu alati olid need väga selged ja olulised võib-olla äh, kohtume veel kunagi. ja ka ma olen täiesti kindel, et jah, et meil on võimalik neid küsimusi veel arutada erinevates kohtades, erinevatel konverentsidel. tahaksin teid äh, tänada meie allkomisjoni kõigi liikmete nimel, et te siia tulite, aitäh Ladies and gentlemen, uh, now we will move from the daamid ja härrad, nüüd läheme maalt merele. Euroopa Liit äh, on alustanud Atalanta missiooniga ja siis äh, Nestori missiooniga. nii et, et ma arvan, et see teema on üha olulisem meie äh, merendusalane tegevus, räägime proua Kuumese raportist, mis käsitleb siis äh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika merendusmõõdet. ja kuna kellaaeg on juba üsna hiline, siis annan kohe sõna proua Koomesele, palun. aitäh, esimees. Euroopa Komisjon ja välisteenistus on siis esimest korda välja töötamas Euroopa merejulgeoleku strateegiat Äh, ma olen kuulnud, et äh, töödokument peaks valmima enne suve ning ametlik ettepanek äh, esitatakse detsembris siis kaitseteemalisele ülemkogule. ma arvan, et see raport on meie võimalus anda palus nendesse aruteludesse ning ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liidu, et Euroopa Parlamendi seisukohad võetakse arvesse Euroopa Liidu merendusjulgeolekustrateegia peab täitma need lüngad, mis on jäetud Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika poolt, mille me kiitsime heaks kahe tuhande seitsmendal aastal. ning seal vaevalt mainiti julgeoleku küsimusi. me peame tugevnema integreeritud merenduspoliitikale, aga samuti peame me toetuma Euroopa julgeolekustrateegiale niisiis, äh, selles raportis äh, üritan ma rõhutada seda, kuivõrd oluline on Euroopa merendusjulgeolekustrateegia, äh, selline strateegia, mis integreeriks kõik need panused, ohud ja vajadused ning ka võimalused, mis Euroopa Liidul on Äh, sinna peaks olema integreeritud siis ka Euroopa kodanike kaitse ning selleks eesmärk, otstarbeks peab Euroopa Liit äh, mobiliseerima kõik asjakohased osapooled, vahendid ja instrumendid, nii tsiviil- kui sõjalised vahendid. Äh, selles, nagu ka paljudes teistes poliitikavaldkondades, nagu selgus just arutelust kindral Vanušiga, on meil juba olemas vajalikud vahendid selleks, et tõhusalt toime tulla eesseisvate väljakutsetega nii äh, julgeoleku kui ka turvalisuse küsimustes, aga suur väljakutse on, kuidas kõik need asjad toimima panna, kuidas äh, vältida vahendite ja jõupingutuste dubleerimist, kuidas äh, vältida kulutuste dubleerimist ning kuidas hoolitseda selle eest, et majanduskriis Äh, soodustaks siis äh, vahendite ühiskasutamist, äh, kuidas päästa töökohti ja luua töökohti, mis on seotud siis vastavate majandusharudega, majandusharudega, mis toodavad seadmeid, mida meil on vaja. mida meil siis tegelikult vaja on? ma arvan, et meil on vaja kõigepealt kindlaks teha, millised on need vahendid ja võimekused, mida meil on vaja selleks, et tulla toime ohtudega, millega me merel silmitsi seisame meil on vaja äh, luureandmete ja info jagamist liikmesriikide vahel, meil on vaja seiret ja patrullimist Äh, pidades silmas siis Euroopa Liidu tulevast rannavalvet, äh, pääste- ja otsingumissioone. meil on vaja ka piisavat tsiviil- ja sõjalist võimekust selleks, et me suudaksime äh, ellu viia merendusalaseid julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioone, näiteks embargode jõustamine, seire Äh, Somaalia rannikult saadud kogemus on selles kontekstis väga oluline. Äh, see Somaalia missioon hõlmab paljusid mainitud aspekte, aga loomulikult me peame olema äh, valmis laiendama siis neid missioone ka teistesse piirkondadele, kus me seisame silmitsi ohtude ja väljakutsetega. ja need ohud on kodule aina lähemal. näiteks me näeme, mis toimub praegu Saheli piirkonnas ja kuidas on lugu stabiilsusega Põhja-Aafrikas. see, mis seal toimub, on otseseks julgeolekuohuks meile. praegu tuleb meil nende ohtudega tegeleda maa peal, aga võib-olla tulevikus ka merel. me juba näeme, kuidas terroristide võrgud, kes Saheli piirkonnas tegutsevad, teevad koostööd äh, organiseeritud kuritegevuse äh, võrkudega, mis tegutsevad ka äh, teisel pool ookeani, nii et, et ähm, ja mõnedel on nendegi olemas allveelaevad narkokaupmeestel. näiteks Lõuna-Ameerika ja Lääne-Aafrika ranniku vahel on, on olemas Äh, narkokaupmeestel äh, allveelaevad, nii et, et ma arvan, et me peame ka äh, arendama siis kahese kasutusega seadmeid ja tehnoloogiaid. see on üks viis, kuidas saaksime piirata finantskriisi negatiivset mõju riiklikele kaitse-eelarvetele ning samuti peame soodustama seda, et mereriigid äh, tuleksid välja regionaalsete merendusalaste integratsiooni algatustega. Äh, need aitaksid kaasa siis äh, oluliste vahendite ühenda-, ühisele kasutamisele. meil on vaja palju selgemini oma tegevust koordineerida. ma Äh, käisin mere, mereohutusametis, mis asub Lissabonis. seal tehakse suurepärast tööd ning ma sain teada, et nad on teinud koostööd Atalanta operatsiooni raames ja seda vaatamata sellele, et mitte mingeid ametlikku süsteemi selles ei ole, selleks ei ole, see koostöö on olnud täiesti mitteametlik. aga see koostöö on olnud väga oluline selleks, et Atalanta saaks olla tõhus. tegemist on koostööga, mis ei ole institutsionaliseeritud. niisiis sa ma olen tahtnud selles raportis juhtida tähelepanu nendele potentsiaalsetele ohtudele ja väljakutsetele, mis meie ees seisavad ja samuti ka väljavaadetele, näiteks majanduslikele väljavaadetele, mis on seotud sellega, et avanevad uued võimalused, näiteks Panama kanalit laiendatakse praegu Äh, see tähendab, et äh, kaubavahetus Vaikse ja Atlandi ookeani vahel äh, suureneb ja samuti on meil Põhja-Jäämeres tekkinud uued võimalused kaubanduse arenguks. see tähendab, et rohkem, suurem kaubavahendus tähendab ka seda, et tuleb tagada nende kaubavoogude turvalisus. sellel kõigel on loomulikult mõju ka keskkonnale ning on vaja rohkem järelevalvet ma arvan, et see on tõesti üks valdkond, milles me saaksime komisjoni ja välisteenistuse tegevust mõjutada. niisiis ma üritasin olla ambitsioonikas ja vaadata tulevikku. jutt käib meie kodanike julgeolekust, meie huvidest, meie globaalsetest huvidest ning kui kui me vaatame nii julgeolekuohtu, ohte kui ka näiteks keskkonnaohte, mida toob kaasa, mida toovad kaasa kliimamuutused, siis teema on tõesti huvitav ja ma arvan, et võib-olla äh, targemad inimesed, mina ei ole selles valdkonnas päris ekspert äh,, aga ma olen kindel, et äh, targemad inimesed võib-olla äh, tahavad anda oma panuse äh, Äh, sellesse raportisse äh, ja nii suudame selle teksti muuta veelgi paremaks ja eesmärgipärasemaks ja ambitsioonikamaks ja tõesti mõjutada neid otsuseid, äh, mida meie valitsused järgmisel ülemkogul langetavad, järgmisel kaitseteemalisel ülemkogul. aitäh, proua Komes. rahvapartei variraportöör on meie esimees härra Danjean, aga kuna teda täna kohal ei ole, siis võib-olla koordinaator võtab sõna. aitäh, jah, Arnold täna siin ei ole, aga mul on tema märkmed. nii et, et ma võin nad ette lugeda. kõigepealt äh, tahaks äh, ta teid tänada, proua Koomes, selle väga äh, ulatusliku raporti eest. raportis on väga selgelt välja öeldud, miks on vaja, et Euroopa Liit tegutseks merejulgeoleku vallas ning eh, kuidas siis tagada ookeanide, merede ja rannikualade turvalisus. raportis juhitakse täiesti õigesti tähelepanu ka sellele, millised on need konkreetsed probleemid, millega Euroopa Liit peab tegelema eh, olgu siis tegemist eh, võitlust rahvusvahelise terrorismiga, organiseeritud kuritegevuse võitlustega, piraatlustega ning, äh, ja on välja töötud ka see, need piirkonnad, kus Euroopa Liit peaks põhiliselt tegutsema, Vahemeri, ähm, äh, Must meri, Lõuna-Hiina meri äh, raportis juhitakse tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liidu liikmesriikidel peaks olema ühine lähenemine merend-, merenduse alastele julgeolekuohtudele juhitakse tähelepanu ka sellele, kui oluline on Euroopa merendusjulgeolekule see strateegia vastuvõtmine ja vajaduse arendada partnerlust teiste liitlastega. raportis edendatakse ka tõhusa merevõimekuse väljaarendamist, äh, seda eriti seire, patrullimise ning organiseeritud kuritegevusega võitlemise vallas ning samuti uue institutsionaalse raamistiku loomist selleks, et paremini ära kasutada Euroopa Liidu olemasolevaid vahendeid ja struktuure ning koordineerida liikmesriikide merenduspoliitika alast tegevust. ning lõpetuseks on raportis ka uuenduslikke ettepanekuid, nagu näiteks Euroopa rannavalve loomine, aga härra Danjean tahaks mainida ka mõningaid selliseid asju, mis tema arvates vajaksid äh, parandamist. kõigepealt on ta seisukohal, et raport ei pööra piisavalt tähelepanu Äh, sellele teemale, mida mainitakse raporti pealkirjas, äh, äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika, aga rap-, raportis räägitakse rohkem Euroopa merendust, julgeolekustrateegiast ja ei maini võib-olla kõiki neid välis- ja julgeolekupoliitika vahendeid, mis Euroopa Liidu käsutuses on räägitakse siin väga palju igasugustest asjadest nagu ränne, inimeste ümberasumine, demokraatia, nõnda edasi. jah, osad nendest asjadest on Euroopa Liidu kõikehõlmava lähenemise osaks ja nende mainimine on oluline, aga härra Danjean leiab, et äh, seda on võib-olla tehtud liialt äh, selle äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika arvelt, näiteks ta juhib tähelepanu punktile üksteist, kus lõpuks ometigi mainitakse julgeoleku ja kaitsepoliitikat raportis tuleks rohkem rõhutada Euroopa Liidu operatsioone äh, Aafrika sarvepiirkonnas, näiteks operatsiooni Atalanta, mis on üks meie edukamaid missioone just nimelt merendusjulgeoleku vallas ja see võiks olla eeskujuks tulevastele operatsioonidele. ja rohkem tuleks rõhutada, rõhutada ka seda, et tuleb luua partnerlused näiteks sellistes piirkondades nagu Vaikne ookean, Lõuna-Hiina meri Äh, piirkondades, kus Euroopa Liidule on raske oma äh, vägesid saata, aga kus me võiksime leida partnereid, aitäh! aitäh siis äh, härra Danjani nimel. aitäh, härra Kaaler. proua Nikolai saab sõna nüüd ALDE fraktsiooni nimel. aitäh. kui ma õigesti mäletasin, mäletan, siis kahe tuhande seitsmendal aastal me alustasime äh, integreeritud merenduspoliitika puudustega ning täna rääkisime sellest, et meil on vaja siis merendusjulgeolekustrateegiat, meil on kulunud sellele arusaamisele jõudmiseks kuus aastat. ning täna tõesti on vaja, et meil oleks selline sektoripõhine äh, lähenemine Äh, proua Gomes, te oma raportis toote väga selgelt välja, miks meil on vaja seda strateegiat, aga ma arvan, et me saame tõesti teha koostööd äh, selles vallas, kuidas täpselt seda strateegiat välja kuju-, kujundada. võib-olla tuleks lisada natukene konkreetsemaid elemente Äh, niimoodi suudaks Euroopa Liit äh, võib-olla anda suurema panuse sellesse strateegiasse. teine asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et paljud liikmesriigid äh, sõltuvad merevedudest, mere, mereliiklusest, aga ma arvan, et võib-olla ainus viis, kuidas siin midagi ära teha, on nimelt just luua partnerlused nendes valdkondades Äh, kolmandaks äh, tahaksin kõnelda pingete tõusust äh, nendes kolmandates riikides, millel on merepiirkonnad, ma viitan näiteks Arktikale ja, ja mulle meeldib see, mida te raportis Arktika kohta öel-, ütlete, aga võib-olla oleks siin vaja natukene rohkem kontrolli ja reguleerimist ning kuna Must ähm, meri on äh, ka Mustmeri on ka selline piirkond, kus meil oleks vaja äh, olulisemat äh, lähe-, lähenemist. ja lõpetuseks peaks mõtlema sellele, kuidas me ühendame oma võimekusi oma eesmärkide saavutamiseks merenduspoliitika vallas. sellega tegelevad mereäärsed riigid, aga ka äh, need riigid, kellel merepiiri pole. ning ma oletan, et tegemist on tõesti millegiga, mis kaasab meid kõiki ja mitte ainult neid, kellel on merd sest me kõik oleme huvitatud sellest, et me kaitseksime oma majanduse julgeolekut. Atalanta äh, äh, missioon on näidanud, et piraatlus äh, on midagi, mis mõjutab meid kõiki. jah, me esitame muudatusettepanekuid, aga üldiselt me toetame seda raportit, me oleme nõus paljuga, mis siin raportis kirjas on ja ma arvan, et kui me teeme koostööd siis meil õnnestub koostada väga kasulik ja edukas raport, aitäh! aitäh! ja nüüd roheliste nimel äh, saab sõna rohelise lipsuga saadik härra Pütikohver. aitäh, esimees! üldiselt me ei toeta neid ambitsioone, mis siin raportis kirjas on ning kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale, mille härra Kaaler ette luges meie esimehe härra Danjani märkmetest. minul, minu arvates on siit puudu äh, tähelepanu julgeoleku ja kaitsepoliitikule ja teiseks on puudus äh, partnerlustest ja partnerlusele suunatud strateegiatest Äh, selgitaksin natukene, mida mina siin äh, võib-olla silmas pean. kõigepealt äh, raportis kõnetakse Euroopa rannikust ning see on loomulikult seotud ettepanekuga punktis nelikümmend neli luua Euroopa rannavalve. mina ei leia, et et see on üks ülesanne, mis aluslepingute alusel on äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika pädevuses. Äh, siin raportis räägitakse väga põhjalikult ka väliskaubandusest, ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et aluslepingute alusel peab äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika keskenduma Pittsburghi ülesannetele, see on rahu, rahuvalve, rahu tagamine ja päästeoperatsioonid ma ei ole aluslepingutes leidnud sellist sõnastust, mis lubaks äh, neid teisi eesmärke edendada. ning äh, tulen jälle tagasi punkti üks juurde. Äh, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika ei puuduta ühtset Euroopa kaitsestrateegiat Euroopa kaubanduse kaitseks punktis kaks äh, proua Koomes, te teete ettepaneku, et Euroopa Liit peaks olema ülemaailmne julgeoleku tagaja ning kasutama ära oma poliitilisi, sotsiaalseid, diplomaatilisi, majanduslikke ja kultuurilisi mõjusid. kontekst näitab, et te soovite, et te tahate seda teha sõjaliste vahenditega ja see ei ole kohe kindlasti äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika ülesanne. ja ma pole isegi kindel, äh, kas siis, kui me seda teeme, see suurendab Euroopa ja tema kodanike julgeolekut. meil ei ole kollektiivset kaitsepoliitikat, see on fakt ja ma isegi ei ole kindel, kas see peaks olema meie eesmärk võib-olla me peaksime kõneldama suhetest äh, NATO-ga äh, ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitikaga. ma pole üleüldse kindel, et et meie julgeoleku ja kaitsepoliitika isegi tulevikus peaks muutuma mingiks kollektiivseks äh, kaitsepoliitikaks. mina sooviksin, et te tegeleksite raportis rohkem partnerluse küsimustega, mitte ainult partnerlus NATO-ga, vaid ka ka teistega. nüüd äh, mõned konkreetsemad asjad, Must meri punkt seitseteist. kas äh, võib-olla partnerluse pealkirja all oleks siin võimalik jällegi kõnelda ühisest julgeolekust Musta mere regioonis mis puudutab punkti kakskümmend kaks, siis võib-olla oleks mõistlik viidata siin sellele rollile, mida Euroopa ettevõtted on mänginud. Äh, punktis kakskümmend kuus, ma ei ole päris kindel, et me peaksime edendama sellist eesmärki, et tuleb luua äh, mereväebaas äh, Roheneeme saartel. punkt kolmkümmend Äh, kõikehõlmava lähenemise kontseptsioon, mis teie arvates äh, on äh, juba ilmne Aafrikas arvepiirkonnas, mina ei ole suutnud seda näha. punkt kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks, kus kõneldakse täiesti põhjendatult Arktika regioonist, aga jällegi ei räägita siin partnerlusest Arktika Nõukoguga me ei tohiks käituda nagu ei ole olemas sellist organit, millega me saaksime koostööd teha. punkt äh, kolm, äh, kolmkümmend kolm, kõigepealt äh, asi ei puuduta mitte ainult Lõuna-Hiina merd, vaidlus on, et Hiina saared ei asu mitte selles meres ja me võib-olla ei peakski enam Lõuna-Hiina merest äh, Äh, kõnelema, äh, sellepärast et teised selle regiooni riigid eelistavad teisi nimesid. ja võib-olla me peaksime kasutama siin sellist äh, sõnastust, mis ei, ei jätaks muljet, nagu me oleksime mõne riigi poolel aga mis puudutab partnerlust, siis me võiksime ju partnerlussuhteid sõlmida Singapuriga Äh, mis teeb äh, väga palju just nimelt äh, rahumeelse mereseire vallas, see oleks üks probleem, mille, mida võiks siin käsitleda. ja punkt kolmkümmend neli šokeerib mind lausa. siin kutsutakse kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles kiiresti tegema kindlaks vahendid ja võimekused, eriti merevõimekused mida Euroopa Liit võib vajada eh, eh, selleks, et neid seal regioonis kasutada selleks, et kaitsta oma huves, huve, avaldada survet ning tagada laevaliikluse turvalisus ja julgeolek ja nõnda edasi ja nõnda edasi. jutt ei käi äh, reaalsusest, meil ei ole olemas seitsmendat laevastikku. aga ma arvan, et võib-olla me ja kui meil olekski selline laevastik, siis minu meelest ei ole arukas äh, edendada strateegiat, et see laevastik tuleb saata Vaiksele ookeanile. kolmkümmend seitse. minul küll ei ole kahju, et äh, kaitse-eelarveid kärbitakse. mul on kahju, et äh, me ei kasuta kaitse-eelarve kärpeid edasiliikumiseks, näiteks just nimelt vahendite ühiskasutamise ja jagamise vallas ja samuti ma loodan, et võib-olla me võiksime lisada midagi selle kohta, mis puudutab eh, erajulgeolekusektori eh, reguleerimist just nimelt merenduskontekstis. punkt nelikümmend üks. mina ei toeta eh, seda vihjet, et et kaitsetööstus tähendab töökohti selline Keynesianism kaitsetööstuse vallas ei kirjelda küll õigesti olukorda, Saksamaal näiteks. nii et, et ma arvan, et ähm, see raport on liialt ambitsioonikas, see läheb kaugemale äh, sellest, mis on äh, selle raporti eesmärk, nimelt vaadata äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja selle merendusmõõdet ning ma arvan, et äh, siin äh, on terve rida väga kaheldava väärtusega ettepanekuid. aitäh ja proua Lösing, palun. mina räägin oma keeles ka meie meelest äh, on siin väga palju eriarvamusi kui just kooskõla selle üldise seisukohaga. aga see ei pane meid ka üllatama. üldiselt võime öelda, et see raport on tõesti väga ulatuslik, kõige ulatuslik panus Euroopa Liidu sõjalisele mõõtmele ja see on ka suur panus Euroopa Liidu militariseerimisele ja tulles nüüd härra Pütikhoferi sõnavõtult, eh, siis, siis see tegelikult ka Euroopa Liidu välispoliitika eh, välispoliitikale lisab veel tugevama kaitsemõõtme. huvitav on ka see, et kõik Euroopa Liidu sõjalised instrumendid on siia kokku pandud. ka see on üks ähm, eriline dimensioon, siin räägitakse solidaarsus ja, ja toetus äh, sättest, erinevatest välismissioonidest äh, ja Te küll ei unusta ka arengupoliitilisi komponente mainida, aga sellegipoolest on äh, sellegipoolest on väga selge, et te panustate siiski äh, probleemide lahendamisel just sõjalistele äh, komponentidele. Te toote siin, te räägite siin väga äh, selgelt just militaarsetest lahendit, lahendustest erinevatele ressursside jagamisega seotud konfliktidele ja ka mis puudutab keskkonda ja nii edasi, aga aga probleem on selles, et Euroopa Liit on just nende konfliktide üheks äh, kaaspõhjustajaks. tegu ei ole ju mitte ainult äh, Aasia alustega, mis äh, Somaalia rannikul ja, ja mujal kalavarusid rüüstavad, sellepärast et ähm, just meie huvid on ju ka seotud sellega, et Atalanta missioon üldse öö, ähm, välja toodi. ja siin räägitakse küll, et räägi-, et tegeletakse põhjustega tegelemisega, aga edasi räägitakse ainult sõjaväelisest, sõjalisest mõõtmest. ja see sõjaline mõõde muutub ka väga konkreetseks ja seda sõjalist mõõdet ka selles raportis väga selgelt äh, käsitletakse, ähm, mis puudutab siis ähm, mereohutuse strateegiat ja ka erinevaid meetmeid erinevates piirkondades ja siinkohal ma sooviksin rõhutada veel, et mina leian, et äh, sõjaline tee on vale tee selleks, et äh, võidelda organiseeritud kuritegevusega ja terrorismiga, sellepärast et see on ikkagi äh, politsei ja kohtute ülesanne ja see on äärmiselt oluline demokraatia mõõde, sellepärast et kui kuritegevuse vastane võitlus muutub hiljem ka üheks ähm, sõjalise sektori tegevusvaldkonnaks, ähm, siis on midagi imelikku, meil on ju ikkagi võimude lahusus. ja mina kutsuksin üles sellele, et tegeletakse ikkagi põhjustega ja nii, nagu ma loen teie raportit, nagu mina sellest aru saan, siis räägitakse ka erinevatest äh, majandustsoonidest, ressursside äh, kindlustamisest, aga ainult äh, Euroopa huvide võtmes. ma sooviksin rõhutada, et meie meelest see väga agressiivne välispoliitika mm, retoorika ja, ja mis puudutab siin võitlust ressursside ja mm, ressursside pärast on tegelikult üks äh, vägivalla ja, ja militariseerumise mm, spiraalist. ja see tegelikult ainult toetab inimkaubandust äh, ja põgenike voolu, vaesumist ja mis puudutab Euroopa rannavalve loomist, te juba paar sõna ütlesite selle kohta, ma sooviksin teada, et kuidas seda siis, kuidas see rannavalve peaks koos Frontexiga tegutsema või, või siis kuidas see peaks eh, lõimitama Frontexi süsteemiga. meie meelest on siin niivõrd palju meil on niivõrd palju eriarvamusi seoses erinevat, selle raporti üldise suunaga erinevate aspektidega siin, et ma arvan, et meie koostame omapoolse raporti, aitäh! aitäh, proua Gomes, kui soovite vastata, siis palun tehke lühidalt. jah, ma olen tänulik nende kommentaaride eest, isegi kõige kriitilisemad eh, kommentaaride eest, mida kolleegid e-, esitasid. ja loomulikult ma üritasin olla provotseeriv ja ambitsioonikas, sellepärast et ma tahtsin eh, esile kutsuda arutelu sellel teemal. ja loomulikult ma olen valmis äh, arvestama kolleegide märkustega ja e, tõesti, meie seisukohad siin parlamendis on e, üsna e, laiad ja ma arvan, kindlasti me lisame midagi väga sisulist ja olulist nõukogu aruteludesse. ja loomulikult olen ma siia raportisse pannud oma seisukohad, te võite nendega mitte nõustuda, kindlasti kolleegid teistest äh, fraktsioonidest ei olegi nõus nendega. aga nende seisukohad on äh, sama austusväärsed kui minu omad ja loomulikult ma olen valmis leidma kompromisse ja, ja eks me mõnedest siis ka loobume, kui me üksmeelt ei saavuta. ja ma olen valmis oma raporti panema hääletusele, aga ma võin teile kinnitada, et ma teen äh, Äh, kõik, mis minu võimuses, et ähm, arvestada siis kõigi soovituste ja ettepanekutega. ma usun, et et sellised raportid on kasulikud, kui me oleme ambitsioonikad ning äh, ma näen Euroopat tõesti globaalse julgeoleku tagajana, aga seda tuginedes seadustele, rahvusvahelisele õigusele, meie põhimõtetele mis mõtet on kõneleda Euroopa Liidust kui globaalsest tegijast, me ei ole globaalne tegija, kui meil ei ole äh, ka sõjalist võimekust, sealhulgas ka merenduse vallas ja äh, me tõepoolest peaksime suutma ühendada nii sõjalised kui tsiviilvahendid oma eesmärkidega, oma väärtustega ja nende eh, juriidiliste põhimõtetega, millega me alati oma tegevuses peame arvestama. ning eh, niisiis eh, ma suhtun väga tõsiselt kõigisse esitatud märkustesse ja kommentaaridesse, panin need kirja, jään ootama muudatusettepanekuid ja loomulikult ma olen nõus Äh, sellega, et me peaksime rohkem mainima partnerlusi, mul on üldi-, üks üldine punkt selle kohta, aga ma ei näe mingit probleemi, kui me neid asju konkreetsemaks teeme, mainime neid partnerlusi, mida võiksime arendada ning ning äh, Rahvapartei poole pealt on äh, kritiseeritud, et ma Äh, võib-olla olen läinud liialt kaugele julgeolekust ja, ja kaitsepoliitikast. räägin üldse julgeolekust ja arengupoliitikast. ma olen täiesti kindel, et selles küsimuses me äh, leiame ka mingi üksmeele äh, rannavalve koha pealt ja Frontexi koha pealt tahaksin öelda, et see on üks valdkond, kus ma olen valmis äh, kaaluma kolleegide ettepanekuid. Äh, minu meelest oleks mõistlik luua Euroopa rannavalve, vaadates äh, neid väljakutseid, mis meil ees seisavad, aga jah, selge on, kuidas tuleb arutada, kuidas see peaks tegutsema, kuidas see peaks olema seotud Frontexiga. nii et, et ja võib-olla oleks äh, vaja siis muuta ka neid põhimõtteid, millest Frontex praegu oma töös äh, lähtub ja me peame kaaluma ka neid majanduslikke ressursse, mis meil on ning äh, hetkel on need jäänud tähelepanuta ja samas nende ressursside julgeolek on üha olulisem tulevikus. niisiis Eh, seetõttu ma mainisin seda rannavalvet. ma tean, et ma olen tõesti olnud provotseeriv. Eh, me peame võib-olla kaaluma tõesti võimekusi nagu baasid Assuuridel. tegemist on Euroopa territooriumiga, eh, mis kuuluvad liikmesriigile, kust ma ise olen pärit ja neid kasutavad praegu ameeriklased miks neid kasutavad ameeriklased ja miks neid ei kasutata kahepoolselt, miks ei kasuta neid ka Euroopa Liit? jutt käib äärmiselt strate-, heast strateegilisest asukohast, kui arvestada nende probleemidega, mis meie ees seisavad Atlandi ookeanil ja Roheneeme saared sama asi. teised, näiteks Hiina, tahavad luua seal mereväebaase, miks meie ei või seda teha? Äh, loomulikult tuginedes äh, kokkulepetele ja Roheneme saarte puhul me räägime partnerist, kes on AKV riik, nii et, et äh, ma ei usu, et me peaksime siin midagi häbenema, me peaksime olema selged ja läbipaistvad ja avatud. sellepärast, et väga selged huvid on ju kaalud ja ma ei mängi, maini ainult kaubandust, kaubandus on loomulikult väga oluline aga äh, palju äh, muid asju, julgeoleku äh, äh, probleeme on kaalul. vaatame või näiteks piraatluse levikut Atlandi ookeanil võib-olla paljud kolleegid ei tea, et see on muutumas üha tõsisemaks probleemiks ning Äh, tegemist ei ole probleemiga, mis mõjutab äh, ainult kaubandust, vaid see mõjutab ka meie kodanike julgeolekut. Äh, mitte ainult kruiisilaevu, vaid, vaid ka reisilaevu. niisiis ma arvan, et asjale tuleb läheneda ambitsioonikalt ja üritada juba ette aimata neid väljakutseid, mis äh, meie ees tulevikus seisavad, võib-olla isegi kuigi praegu neist eriti palju ei räägita. lõpetuseks Vaikse ookeani koha pealt, jah, ma olen nõus, et see sõnastus on siin väga tundlik ja äh, siin ma olen tõesti valmis sõnastust muutma, aga ma ei ole nõus sellega, et äh, me ei peaks seal üldse tegutsema, kuna tegu on Vaikse ookeaniga, kas me tahame olla globaalne tegija või ei? kui näiteks tuumakonflikt eskaleerub näiteks Põhja-Koreas, kas me ei kaasla oma kodanikke, kas me palume, et ameeriklased lähevad ja probleemi ära lahendavad? mina ei soovi, et sellised asjad juhtuksid ma ei taha, et teised sellised probleemid peavad lahendama. nii et, et mina olen küll valmis äh, vaatama siis seda sõnastust, et muuta seda niivõrd diplomaatiliseks ja poliitiliselt korrektseks kui võimalik. niisiis härra Pütikofer ütleb, et kui eesmärk on olla provotseeriv, siis tuleks sõnastus selliseks jätta igatahes äh, ootan ma suure huviga äh, neid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid, mis kolleegidelt tulevad, ütleb proua Koomes, ning mis puudutab äh, käit-, kärpeid kaitse-eelarvest, siis mina olen seda, seda meelt, et ma ei ole põhimõtteliselt kärbete vastu, aga nendega käib kaasas võimekuse kaotus ja seda võimekust on meil vaja ja samuti kaotame me töökohad, äh, kuigi minu äh, lähenemine ei ole üldsegi majandusteadlase oma. meil on vaja võimekust äh, ja meil on vaja ka sõltumatut tööstuslikku baasi, seda me ei saa ära unustada tänases Euroopa Liidus. tihtipeale me näeme, kuidas Äh, võimekust mõnedes riikides kaitstakse ja mõnedes hävitatakse. ja just nimelt seetõttu äh, tahaksin ma siin äh, tuua välja mingi põhjuse, juhtida tähelepanu võimekustele, mis on vajalikud praegu ja tulevikus. ja tahaksin kõiki, kõiki tänada kommentaaride eest aitäh ja tahaksin meelde tuletada, et muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne teine märts kell kaksteist. aga Eh, selleks, et te saaksite parandada, eh, valmistada ette väga head muudatusettepanekud, korraldame üheksateistkümnendal märtsil ka selleteemalise kuulamise ja siis pärast kuulamist on meil kolm päeva aega muudatusettepanekuid esitada, suur aitäh! ja nüüd läheme siis eh, järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on relva eksport Euroopa Liidu ühise seisukoha ellurakendamise kontekstis, nagu te teate, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühiselt on maailma suurim, suuruselt kolmas relvaeksportija ja paljud liikmesriigid on ka eraldi selle nimekirja tipus pärast USA-d ja Venemaad, nii et, et tegemist on olulise teemaga, me soovime harmoniseerida äh, relvaeksporti pisut ja me sooviksime, et meil oleksid selles vallas paremad standardid, niisiis annaksin sõna raportöörile proua Lösingile. jah, ma räägin taas kord oma emakeeles. ma annan seda kõigepealt teada, et te saaksite vastavad ettevalmistused teha ja ma sooviksin teid kõigepealt äh, parandada, sellepärast et Euroopa Liit pole mitte suuruselt kolmas äh, relvaekspert, vaid äh, kõige suurem, et kohe näidata, kui suur on tegelikult selle mm, raporti kandejõud, sellepärast et Euroopa Liit on tõesti relvaekspordis üks mm, maailmameistreid. nagu ma eelmisel kord mm, ilma tekstita selgitasin, siis seoses sellega, et relvaeksport suureneb ja arvestades ka sellega, et Euroopa Liidu ekspordi mõõde on ju oluliseks muutunud, et meil oleks, meil oleks tõhus ja toimiv äh, relvaekspordi kontroll ja ma loodan, et selles osas meil mingisuguseid eriarvamusi ei ole ja et me üheskoos siin rajaneme aastal kaks tuhat kaheksa sõlmitud ühisel seisukohal, mis puudutab siis relvaekspordi äh, kontrolli ja et me üritame jõuda läbipaistva ja toimiva relvaekspordi kontrollini minu äh, raportis olen ma üritanud välja tuua just konkreetseid ettepanekuid selleks, kuidas tõhustada seda ühist seisukohta ja kuidas seda tõlgendada, kuidas rakendada seda. ja ma sooviksin veel kord teile meenutada, et ühine seisukoht on, päraneb konsensusel. minu jaoks siin raportis ei ole oluline hakata seda ühist seisukohta kuidagi läbi selgitama, vaid oluline just rakenduse pool ja seetõttu minu meelest on kõige olulisem siin just selle ühise seisukoha äh, tugevdamine, kuidas ähm, ja kuidas neid kriteeriume kasutatakse rakendamisel ja ma arvan, et äh, siin just äh, siin tuleb just vaadata kahesuguse kasutusega kaupade eksporti kõige ähm, olulisemalt ja ma no, olen siin uurinud ka Coarmi aruannet ja, ja ja ma näen siin aastaaruandes äh, eri, kuidas liikmesriigid erinevalt andmeid koguvad ja ma näen ka, et siin on puudu, on puudu harmoneerimisest. aga samas äh, standardiseerimist on juba parandatud, aga sellest veel ei piisa. minu meelest äh, tuleks täielikult standardiseeritud andmeid liikmesriikidest edastatama, nii et me jõuaksime tõesti realistliku ja kasutatava äh, Äh, pildini, mis võimaldab ka vastavaid järeldusi ja, ja analüüse teha ja seetõttu me peame rohkem ähm, infot sisestama aruannetesse, näiteks mis puudutab nende äh, Nende äh, riikide nimekirja kandmine ähm, mille puhul, milliste puhul näiteks on keeldutud ekspordilitsentsi andmast, kuna nad ei täida mingeid kriteeriume, samuti mis puudutab lõppkasutajaid ja oluline on ka sõltumatute kontrollinstantside kaasamine. ja ma ei sooviks unustada ka selle problemaatika rahvusvahelist mõõdet ja seetõttu ka relvakaubanduse äh, lepingut olen siin maininud ja see on seotud ka äh, märtsis aset leidva ÜRO konverentsiga. ja ma sooviksin lisada, et mina tervitaksin ähm, kõikehõlmavat ATT-d, isegi kui see tähendaks, et läbirääkimised ähm, pikenevad. ja mis puudutab minu raporti viimast punkti, see puudutab siis äh, konversiooni ja relvastuse vähendamist, siis äh, ma olen teadlik sellest, et äh, konversiooni küsimus on seotud eelkõige just ühiskonnaga, see on ühiskondliku laadi küsimus ja ma kardan täiesti realistlikult, et siin äh, parlamendis äh, minu seisukoht võib-olla ähm, ei suuda enamust veenda, aga ma leian, et siiski on mõistlik sellele mõelda ja ma tuleksin selle juurde, mida härra Pütikofer just ütles, et on tehtud uuringuid selle kohta, millist ähm, mõju relvatööstus omab äh, tööturule ja üks dollar relva Äh, tootmisse, kui seda, kui seda, kui see investeeritakse äh, teistesse sektoritesse, siis äh, ähm, see annaks tegelikult kolm dollarit tagasi. ja looks palju rohkem töökohti. aitäh ja kõigepealt ma annaksin sõna iseendale, kuna mina olen variraportöör Rahvapartei nimel. ma räägin poola keeles raportsi przez e, panią Lusing. E, see on üks e, väga huvitav probleem, mille te oma raamatu, oma raportis tõstatate, proua Lüüsing. üldiselt ma olen nõus teie struktuuri ja raporti kontseptsiooniga, aga mul on siiski ka mõned märkused. mõned nendest on olulisemad kui teised, aga ma arvan, et meil õnnestub tõesti välja töötada ühine seisukoht Äh, ühine seisukoht teiega, proua Lösing, ja ma olen täiesti veendunud, et lõpptulemus on kõigi jaoks väga hea. ma olen nõus äh, sellega, et siin raportis käsitletakse Euroopa strateegiat, mis võeti vastu detsembris ning proua Lösing äh, tuleks äh,, nagu ta juba korduvalt rõhutas, on äh, Eh, esitanud viis väljakutset, millega Euroopa Liit liidab silmi terrorism, suured eh, hävitusaktid, regionaalsed konfliktid, teatud eh, riikide kokkukukkumine, organiseeritud kuritegevus ning need tagajärjed Äh, mil, mis on siis kontrollimata relvakaubandusel, tavarelvadega kauplemisel ja need on otseselt seotud siis nende viie suure probleemiga, mida ma mainisin. niisiis on vaja kontrollida tavarelvastuse eksporti ning äh, see peamine dokument, millele viidatakse selles raportis, on siis äh, komisjoni ühisseisukoht, nõukogu ühisseisukoht detsembrist, mis on seotud siis relvade ja sõjavarustusega tegemist on siis äh, sellise olulise dokumendiga, tegemist on seisukohaga, äh, mis äh, on võib-olla parem kui kõik need, mis meil varem on olnud. see võimaldab meil süvendatult kontrollida Äh, relvaeksporti, eriti sellistel juhtudel, kui toimub näiteks tehnoloogia siire või äh, relvade transiit, kui kasutatakse vahendajaid. niimoodi on meil võimalik paremini harmoniseerida liikmesriikide relvaekspordipoliitikat. aga äh, tuleme nüüd, tuleksin nüüd natuke konkreetsemate asjade juurde. kõigepealt teie raporti eelnõu. loomulikult edastan ma kogu selle info, mida ma siin praegu äh, ette loen ka kirjalikult, äh, esitan muudatusettepanekud, aga kõigepealt, äh, mis puudutab nüüd põhjenduspunkte, nendega seoses oleks mul ühte-teist öelda ja ühte-teist oleks mul öelda ka teatud punktide kohta raporti tekstis. Te kõnelete nendest vahenditest, mis tegelikkuses juba olemas on. kui me neid tugevdame, siis see võiks mõjutada Euroopa relvatööstust, mis on näiteks palju vähem konku-, konkurentsivõimeline kui teiste maailma riikide relvatööstused. mul on samuti mulje, et et siin tehakse ettepanek, et et meil ei ole olemas äh, äh, liikmesriikide vahelise relvaekspordi äh, poliitika koordineerimist, aga tegelikult toimub süstemaatiline infovahetus. on olemas teavitamissüsteemid, näiteks sellisteks juhtudeks, kui on väljastatud ekspordiload, nii et, et me peame arvestama nende mehhanismidega, mis juba olemas on. eks relvaekspordi kontroll Äh, ei ei ole mõeldud tegelikult ju terroristide toetamiseks, nii et, et me peame arvestama sellega, mis meil juba olemas on. ning äh, teie raporti viimane punkt, ma arvan, et siin äh, tuleks juhtida tähelepanu nendele meetmetele, näiteks tuleks mainida siin seda konkurentsivõime küsimust, millest ma juba kõnelesin ja tuleb rääkida ka praegusest olukorrast maailmas, regionaalsetest konfliktidest Äh, ja samuti äh, Iraani tuumaprogrammist või Põhja-Korea tuumaprogrammist äh, olukorrast Lähis-Idas, see teeb meile muret. see, kõik, mis toimub, võib mõjutada ka relvade tootmist Euroopa Liidu liikmesriikides ja samuti peame arvestama nende kohustustega, mis tulenevad sellest, et me oleme NATO liikmed me peame vaatama, mida teevad sellised riigid nagu Venemaa ja Hiina ning äh, partnerluse Euroopa Liidu ja NATO vahel või siiski pigem koostöö NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kes on NATO liikmed ka sellega tuleb äh, arvestada, tuleb arvestada sellega, mida ütles peasekretär kaheteise, äh, möödunud aasta äh, mais, kui Euroopa Liit tahab olla tegija maailma tasandil, siis peab Euroopa Liit leidma võimalused, Euroopa Liit peab ennast kaasajastama ning peab välja töötama, välja arendama teatud relvatööstuse harud. selleks, et seda te teha ja me, me ei saa ära unustada ka ekspordikontrolli. proua Kopa. Like to... suur tänu, mina sooviksin äh, õnnitleda proua Lösingut äh, selle raporti äh, puhul, mis tõesti väga põhjalikult ähm, nii Euroopa ühisseisukohta käsitleb kui ka kahe tuhande kaheksanda aasta relvalepingut ja tegu ei ole vastuolulise teemaga, sellepärast Euroopa Parlament on juba äh, aastaid tegelenud äh, Euroopa Liidu seisukohaga, mis puudutab siis äh, relva eksporti, see on oluline, et siin oleks tagatud relvaekspordile kontroll, eriti mis puudutab siis ka sõjalise kasutusega tehnoloogiat ja muud ja samuti äh, me peame arvestama sellega, et äh, siin on tegu välispoliitika ühe mõõtmega, siin peab, tuleb arvestada ka, ka inimõiguste tagamisega, kriisi mm, lahendusega ja nii edasi, kuna nii nagu raportil oma äh, raportis näitab, siis äh, kui me vaatame neid kriteeriume, ei ole pilt päris ideaalne, sellepärast et mitte kõik liikmesriigid ei vasta nendele kaheksale kriteeriumile, mis on ära toodud ähm, ühises, ähm, mis on ära toodud äh, relvaekspordi kontrollis. ja seetõttu tuleks siin rohkem tähelepanu pöörata just relvaekspordiga tegelevatele riikidele ja mis puudutab kriteeriumite tõlgendamist ja nende rakendamist, ähm, siis siin on veel puudujääk ja siin tuuakse välja mõningad ettepanekud, ähm, muuhulgas näiteks kodanikuühiskonna äh, organisatsioonide kaasamine, samuti et äh, kahesugusega kasutusega kaubad oleksid kontrolli all ja et rikkumistele järgnesid sanktsioonid ja ja me leiame, et kõik need ettepanekud on väga head, mida me võime ka toetada. aga me ei peaks olema täiesti negatiivselt häälestatud, sellepärast et ühise seisukoht, samuti koarmei loomine ja ka vastava eh, kasutusjuhendi eh, koostamine on tegelikult positiivsed meetmed, mida võiks ka kajastada siin raportis ja peale selle eelmise detsembri Koermi aruandlusnõukogu ise on tunnistanud, et oleks vaja parandada ühise seisukoha rakendamist. Euroopa Parlament peaks neid meetmeid toeta, mille eesmärgiks on, et liikmesriikide relvaekspordi poliitikat harmoneeritakse, et need oleksid kooskõlas ka kõige kõrgemate rahvusvaheliste standarditega ja relvaekspordi kontroll on, on tõhusam, kui seda rahvusvahelisel tasandil äh, järjekindlalt ja läbipaistvalt läbi viiakse. ma soovin tänada äh, proua Lösingut, et siia on kaasatud ka äh, punkt meie pingutuste kohta, mis puudutab siis relvakaubandust ja selle kontrolli maailma tasandil ja nüüd peaksid järgmisel nädalal, järgmisel kuul New Yorgis algama uued äh, läbirääkimised ÜRO raames. ja meie soovime tagada toetust nendele läbirääkimistele ja kui, ja me loodame, et äh, selle läbirääkimiste tulemusi kajastatakse samuti siin raportis, aitäh. aitäh. proua Jäätenmäki, palun. ja, ja aitäh! ja mina jätkan soome keeles. täna on äh, tõesti väga paljud keeled esindatud. mina sooviksin ka tänada proua Lösingut selle äh, väga põhjaliku raporti eelnõu eest. ja samaaegselt ma sooviksin öelda, et mul ei ole olnud äh, piisavalt aega, et põhjalikult selle raportiga tutvuda. ja keeruline on äh, mul praegu nii palju kommentaare esitada, kui ma sooviksin, aga kindlasti äh, hiljem ma saan veel põhjalikke kommentaare esitada. kõigepealt ma sooviksin teie tähelepanu juhtidele mõningatele tugevatele punktidele siin raportis minu meelest on väga hea punkt see, et äh, relvakaubandus peaks muutuma palju avatumaks, palju läbipaistvamaks. ja liikmesriigid peavad äh, rohkem panustama ühisele seisukohale, mitte kõik liikmesriigid seda praegu ei tee. ja raportis tõstatakse ka küsimus et selle kohta, et kuidas me saame oma mõtlemislaadi, oma seisukohta muuta. nii et meil on tõesti vaja oma mõtlemislaadi muuta, aga see on võib-olla teine küsimus ja ma sooviksin rõhutada, kui oluline on Euroopa kaitsetööstus, sellepärast et see loob töökohti. ja see on oluline, et Euroopal on tugev kaitsetööstus, see võimaldab ka meil meie tehnoloogiat edasi arendada ja me ei saa lubada seda, et äh, need töökohad läheksid Euroopast välja ja et seda tehnoloogiat arendatakse äh, kuskil mujal kui Euroopas. ja meil on äh, turud ka mm, oma toodetele, turgu, oma toodetele Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, ma näen ka teisi turge avanemas meie toodetele lähitulevikus. nii et me vajame ka eeskirju, kuidas seda kaubandust reguleerida ja korraldada nii et tõesti, mõtlemislaad peab muutuma. vastutused, kohustused on olulised, et kui me need e-, eeskirjad ähm, loome, siis me peame ka nendele aspektidele keskenduma. ja loomulikult vastutavad isikud, vastutavad isikud, kes tegelevad äh, ka relvaekspordi võimaldamisega, lubamisega on ju meie valitsused ja seetõttu me peame ka vaatama, kuidas neid äh, eeskirju rakendatakse, kohaldatakse ja me peame kiiresti tegutsema. kui äh, kontroll näitab, et ähm, kõik vastutavad isikud ei pea äh, kinni ettenähtud reeglitest. aitäh ja kolleeg Komber. Thank you suur tänu, härra esimees, nagu teised fraktsioonid, eh, on meil ka hea meel selle raporti üle. palju detailselt eh, kommentaare on meie poolt samuti tulemas, aga saada need hiljem. kolm valdkonda samas on, kus me tahaksime, et raportöör tuleks välja omaenda ettepanekutega esimene on ettepanek, mis puudutab parlamentaarselt kontrolli. huvitav oleks äh, kuulda vähemalt mõningaidki alternatiive, kuidas parlamentaarset kontrolli selles vallas tõhustada saaks. edasi lõiges seitse, äh, seal on väga keskne osa, mis ütleb, et ei ole võimalik äh, vastata kriteeriumitele ja sanktsioonide küsimus on seal samuti kirjas minu arust on väga oluline see, et meil on käitumiskoodeks, meil on kaheksa kriteeriumit ja me peaksime ka suutma selgitada välja, kas kriteeriumeid järgitakse ning kui ei, siis rakendama sanktsioone. samuti oleks väga hea raportööri ideid kuulda selles osas, kuidas siin edasi minna. praeguses iga-aastases raportis on praegu riike, mille puhul ei ole selgeks tehtud, mida nad on eksp-, eksportinud, Kreeka, Iirimaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, Belgia ja nii edasi, minu arust on siin väga palju arenguruumi ja vajadus ka konkreetseteks ettepanekuteks. ja lõppeks on kaks valdkonda, kus tahaks näha üleüldisi edasiminekuid. esimene küsimus puudutab inimõigusi see on parlamendi jaoks väga oluline teema ja seetõttu oleks huvitav ka sõnaselgelt näha siin inimõiguste rikkumiste ja relvaekspordi vahelist seost. teine küsimus, millele viidati, eh, tuumaküsimused eh, Põhja-Koreas ja Iraanis. Eh, kõikidelt Euroopa riikidelt näeme me praegu seda, et müüakse omavahel tundlikku tuumatehnoloogiat, peaks minu arust siin ikkagi ütlema selgelt, et tundliku tuumamaterjali tehnoloogiat ei tohiks müüa, seda peaks kontrollima ning selliste tehnoloogiate levik peaks olema piiratud, aitäh! suur tänu ja meie viimane variraportöör, härra Terho, palun! ja kiitokset raportöörile, sain itsekin tämän käsin. suur tänu, suur tänu ka raportöörile Äh, lugesin täna pärastlõunal seda raportit, äh, nii et ei ole päris põhjalikult tutvunud sellega, aga ühtne positsioon äh, seab paika kriteeriumid, mida tuleb rakendada. seda tuleb rakendada ühtselt ja kogu Euroopa Liidu sees. niisiis on meil vaja ühtset lähenemist ja me peame kokku leppima, kuidas neid kriteeriumeid rakendatakse kõikides riikides aga ma ei ole päris kindel muudes aspektides, mis, mida see raport puudutab. küsimus, kes vastutab, näiteks on vastamata. ei tule käsitleda seda kui midagi negatiivnet, väga, väga positiivne, et meil oleks rohkem Euroopat teatud valdkondades Äh, siin tegemist on põhimõttelise küsimusega, nüüd aga räägiksin üksikasjadest ma ei ole nõus äh, kõigi nende punktidega, mõned nendest lähevad liiga kaugele äh, ja ei lähe õiges suunas, näiteks punktis kakskümmend seitse, see on siis eelviimane punkt. seal kõneldakse relvade tootmisest äh, äh, ja sellest, äh, kuidas tuleks relvatoodetehased asendada siis tehastega, mis toodavad midagi tsiviilotstarbeks, ükskõik mida muud. ma ei ole täiesti veendunud, et see on väga hea mõte. niisiis Äh, antud hetkel mul rohkem midagi lisada ei ole, sellepärast et ma pean raportit veel põhjalikumalt lugema, aga ma ootan põnevusega seda arutelu. kolm inimest veel sõnasoovijate nimekirjas äh, ja proua Komes esimesena. mul ei ole mingisugust äh, suurt lahknevust raporti põhimõtetest, ma arvan, et see on kasulik raport. võib-olla võiks olla veelgi kasulikum. näiteks siis kui toodud näited oleksid detailsemad, sest äh, olles lugenud läbi selle teksti, äh, tundub mulle, et äh, mida rohkem me valgustame oma erisusi selles, kuidas liikmesriigid käituvad ja kriteeriumitest ka kinni ei pea, seda rohkem me tegelikult näitame, kui suured meie lahknevused on ja ja seetõttu ma usun äh, nendesse kommentaaridesse, mida proua Kronberg tegi. näiteks kui me räägime siin äh, jälitustehnoloogiatest, jälgimistarkvarast, et need ei ole ühtses äh, sõjaotstarbeks valmistatud toodete nimekirjas, ma oleksin sellega nõus. ja siis need riigid, kes on näiteks Liibüasse või mõnedesse muudesse tundlikesse riikidesse relvi müünud, peaks olema siin välja äh, toodud ja samuti peaks äh, siis äh, rääkima ka sanktsioonidest. Mm, Saksamaa tegevusi siin rõhutatakse küll, aga ma tahaksin ka näha teiste riikide näiteid. ma tahaksin teada, mis nemad ekspordivad. selle raporti eesmärk peaks minu arust olema mitte äh, hoidma kokku detailide pealt, mis, mis võiksid tegelikult lõppkokkuvõttes sundida liikmesriike oma tegevusi üle vaatama. sest kui me ainult üldideid siin mainime ja detailidesse ei lasku, siis jääb ju kõik üldiseks, nii nagu siiani. ja kõik, mis on äh, tuumatehnoloogiatega seotud, äh, tundlikud tehnoloogiad, siin tuleks äh, konkreetselt välja öelda äh, ja minu arust oleks huvitav ka vaadata, kuidas kriis on mõjutanud seda, kuidas meie liikmesriigid on need väga tundlikud äh, sõjaväelise sektorid avanud kasutades ära erinevaid uusi tehnoloogiaid, kaheseks kasutuseks mõeldud tsiviil- ja sõjaliseks kasutuseks mõeldud tehnoloogiad. ja samuti müüakse neid tooteid ka riikidele, keda, keda peaks tegelikult välistama vastavalt meie kriteeriumitele. kriisi ajal on see minu arust väga oluline. ja raport peaks olema detailsem, aitäh! suur tänu, härra Kampel, palun suur tänu, härra esimees, teen lühidalt, mina olen selle raporti vastu üsna resoluutselt ja mulle tundub, et me oleme lihtsalt püüdnud siia kokku kuhjata erinevate tööstuste huvisid, eriti kaitsetööstuse, aga need tööstused on väga olulised teatud riikidele, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Rootsi ja teised. minu arust on ühtset positsiooni vaja, jah, aga me peame tagama, et liikmesriigid käituksid vastutustundlikult näiteks lõige kaksteist, miks liikmesriik peaks konkreetselt detailselt analüüsi esitama Euroopa Liidule, milliseid relvi nad on eksportinud, minu arust see ei ole äh, üldse aktsepteeritav, äh, see on suveräänsuse vastane ja mina olen selle vastu ka. suur tänu. härra Sofokleos, palun. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που κατέβαλε που πρα suur tänu. suur tänu proua raportöörile tehtud äh, töö ja jõupingutuste eest. tõepoolest, äh, see paranduskommentaar, äh, et Euroopa Liit on maailma suurim relvaeksportöör, see edastab tõesti eri, väga mitmesuguse sõnumi ühelt poolt tähendab see palju äh, töökohti, paljud töökohad asuvad äh, Euroopa territooriumil, suur, see tähendab ka suurt kasumit. ja see tähendab ka, et paljud huvid on siin mängus, tööstuse huvid, aga ka liikmesriikide huvid ja teiste Euroopa riikide huvid. ma arvan, et kõik siin Euroopa Liidus, äh, parlamendis ja komisjonis, nõukogus oleme, peame olema ühel nõul ühes asjas nimelt, et Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil relvakaubandusse mahtu tuleb vähendada, me peame teadma, kuhu relvad lähevad, kust nad tulevad. selline peab kontroll olema ja ma arvan, et see on ka poliitiline sõnum, mille me peaksime edastama. minu küsimus oleks järgmine. milliste meetoditega, kuidas see kontroll muutuks praktiliselt võimalikuks. sest ähm, üksikute ähm, liikmesriikide relvastus ja, ja erinevad argumendid, mis siin on ära to toodud, peavad äh, siin olema käsitletud. me peame ju alati arvestama ka Euroopa Liidu äh, konkurentsi äh, võimalustega võrreldes teiste riikidega, näiteks USA ja Venemaaga ja see tähendab, et see tähendab, et siin see mõjutab kindlasti ka kontrollimeetmeid. aitäh! kommentaar proua Kromberg tahtis lisada, jah, lihtsalt menetluse küsimus on mul, sellepärast et täna hommikul saime raporti, kuues märts on ettepanek, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, tahaksin paluda lihtsalt lisaaega. Kontrollime sekretäriaadiga üle, et mis saab teha, ütleb härra esimees. tahaksin ka omalt poolt ühe kommentaari lisada siin äh, relvaekspordi raporteerimise koha pealt. sageli ühes riigis relvad toodetakse aga omanikfirma asub teises riigis, näiteks Poola suhtes võin kohe tuua näite, Tšikovski äh, Ameerika firma toodab helikoptereid, äh, suur ekspordiartikkel Euroopa Liidu riikidesse, aga teistesse riikidesse samuti ja küsimus on, et kas see on siis nüüd Poola või Ameerika eksport, äh, lihtsalt ameeriklased ekspordivad läbi Poola tehase. nii et segadust jagub härra löö-, proua Lösing, kui tahate veel kommenteerida. jaa, suur tänu. tegu oli äh, kommentaaridega, mis ma pean kõigepealt läbi vaatama ma pean vaatama, jagama nad äh, nendeks kommentaarideks, äh, mis on, mis, milles väljendati palju kõhklusi, mis on selle raporti suunale vastu ja, ja ma pean jagama need kommentaarideks, ähm, kus esitati, mille raames esitati parandusettepanekuid ja mis nõustuvad selle raporti üldsuunaga. nii et ma tooksin kõigepealt, tuleksin kõigepealt nende kommentaaride juurde, kus äh, kajastati mõningaid põhimõttelisemaid äh, kõhklusi. ja ma olin täiesti see, äh, teadlik sellest, et selliseid põhimõttelisi kahtlusi tõsi, kindlasti tekib. meil on olemas Euroopa Liidu ühine seisukoht ja siin ma kõigepealt pöördun härra Campbelli poole kes põhimõtteliselt oma seisukohas, oma ettekandes, eh, sõnavõtus sellega kõhkluse alla seadis. nii et tema seadis selle ühise seisukoha eh, küsimuse alla ja raportöörina ma isegi ei soovi praegu selle küsimusega tegeleda, sellepärast et siis me jõuaksime hoopis teise aruteluni. ma sooviksin märkida ainult seda, et kui, kui me lõppude lõpuks ei ole tegu, me ei soovi saavutada selle ühise seisukoha osas tõhusat kontrolli, siis ma sooviksin, et tehtaks tööd ka selle ühise seisukoha kõrvaldamisega, sest siis vähemalt Euroopa Liidu kodanikud teaksid, millega tegu on ja tegu ei olnud lihtsalt mingisuguse tühja sõnakõlksuga. ja härra Liisek juba Berliinis ma esit-, esitlesin oma raportit ja nendest tööstussektoritest olid paljud huvitatud esindajad ka kohal ja loomulikult äh, siin tekib huvide vastuolusid ja ma sooviksin veel kord selgitada, et kõigepealt see ei ole selle äh, raporti äh, eesmärgiks kuidagi relvakaubandust takistada või vähendada seda mahtu, isegi kui ma isiklikult seda hea meelega teeksin siin me tegeleme ikkagi sellise relvakaubandusega, mis rikub äh, ühise seisukoha kriteeriume, ühise seisukoha relvakaubanduse äh, kriteeriume. ja siin ma tuleksin nüüd tagasi oma esialgsete äh, kommentaaride juurde, me peame mõtlema sellele, kuidas me seda olukorda saaksime muuta. ja see on selline arutelu, mida ühiskonnas peab pidama, sellepärast et siin on tegu ühiskonna väärtuste osas aruteluga, et kas äh, konkurentsitingimused, kasum, äh, mida me saame kaitsetööstusest, on olulisemad kui eksport, relvaekspordid riikidesse, mis rikuvad inimõigusi. see on üks nendest kriteeriumidest, üks kriteeriumidest ühises seisukohas, nii et tegu on poliitilise aruteluga, mida tuleb pidada ja see ei ole ka ilmtingimata minu raporti üheks teemaks. ja nüüd äh, proua Komeši rap-, äh, kommentaaride juurde. proua Komes, ma arvan, et see, mida te äh, nõudsite äh, lõpetuseks äh,, see ei ole tegelikult äh, selle raporti teema, sellepärast et relvaeksporti praktilist poolt, jah, me võime seda hinnata, analüüsida me võime lisada sellele eh, raportile lisa, aga aga see on see põhialus, eh, millest mina oma raportis lähtun, nimelt et Saudi eh, Araabiasse on relvi müüdud, Liibüasse on relvi müüdud. ja seetõttu mina järeldan selliste tehingute alusel, et ühine seisukoht ei ole toimivalt eksisteerinud. aga kui ma hakkaksin äh, põhjalikumalt äh, sellele teemale pühenduma oma raportis, siis äh, see raport läheks oma raamidest täiesti välja. veel proua Kommers, te Te rääkiksite, et te sooviksite rohkem infot saada, ma ei saanud sellest täpselt aru, võib-olla me saame seda kahepoolselt veel arutada. minu meelest siin on kogu oluline info sees, siin on, räägitakse ühises seisukohas, mida me selle all mõistame, äh, inimõiguste olukord, et äh, nendesse riikidesse, kus inimõigusi rikutakse, relve endiselt eksporditakse, me peame muidugi vahet tegema sellel, mida suudab teha Euroopa Liit ja ja mida Euroopa Liit organisatsioonina saab äh, liikmesriikidelt nõuda ja proua Jäätelmägi, te rääkisite, et me peame siin muutma oma mõtlemislaadi ja ka vastutavate isikute mõtlemislaadi. jah, ma leian seda ka, aga ma arvan, et sellest ainult ei piisa. sellepärast, et me ju näeme, et sellistes riikides nagu Saudi Araabia ja Liibüa relvi on müüdud ja, ja siin ei piisa ka läbipaistvusest. sest kui kui me reeglite osas kokku lepime, siis me peame ka mõtlema sellele, kuidas reeglite rikkumist karistada. me peame mõtlema ka sanktsioonidele, läbipaistvusest ainult ei piisa. Äh, relvatööstuse läbipaistvus, sellest ma juba rääkisin, jah. me peame veel kaaluma kaaluma seda punkti, võib-olla tõesti siin mõningates punktides on pilti liiga äh, Ähm, pessimistlikult nähtud. ja tõesti kõik, kõigele me ei saa siin lahendust leida, sest tegu on ikkagi poliitilise otsusega ja ma ei hakka nüüd kõikidest kommentaaridest detailsemalt rääkima, sest kindlasti meil tuleb veel äh, sisuline arutelu aga ma sooviksin veel kord mainida, et tegu on rakendusliku poolega ja meil on ainult äh, piiratud äh, võimalused äh, seoses selle raporti mahuga, aitäh äh.. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt, Euroopa sõjalised struktuurid, tänane seis ja tuleviku väljavaated, proua Tšernako Rahvaparteist on raportööriks ja teil on sõna Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Suur tänu. mis äh, puudutab Euroopa Liidu jõude äh, välispoliitikas, siis, siis siin me saame luua äh, võrgustiku, mis kaasab nii ähm, sõjalise kui ka äh, mittesõjalise tööstussektori ning äh, selline võrgustik loomulikult äh, tagab ka Euroopa Liidule väga suure tõhususe ja me peame kohe ütlema, et kaitsevägi on väga oluliseks elemendiks ähm, selle lähenemise puhul ja kõik vahendid äh, mis Euroopa Liidul on, need tuleb äh, ühiselt panustada selleks, et äh, eesmärkideni jõuda. erinevad äh, sõjalised struktuurid, tuleviku väljavaated, kõik, kõige selle eesmärgiks ongi keskenduda sellele mm, sidusele mm, lähenemisviisile ja kõikehõlmavale lähenemisviisile ja ma loodan, et see dialoog meie vahel saab kindlasti olema väga konstruktiivne ja et see, tänu sellele kindlasti ka me, minu raport äh, paraneb. niisiis, kahekümne kuuendal veebruaril toimub esimene arvamuste vahetus, esimene märts on tähtaeg äh, teksti tõlkimisse andmiseks maikuus toimub esimene arvamuste vahetus, märtsikuus, vabandust, ja üheteistkümnendal aprillil on kell kaksteist muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kuueteistkümnendal mail toimub arutelu Ahvetis kahekümne üheksandal või kolmekümnendal mail toimub ähm, hääletus ja juulikuus jõuab see ka täiskogule ja kohe alguses pean ütlema, et see raport ei peaks ähm, Euroopa Liidu üldist lähenemist äh, küsimuse all äh, seadma, me ei sooviks siin ka hakata seda üle koormama. algusest peale peab selge olema äh, see, et me ei peaks hakkama arutama Euroopa Liidu tegevuse teisi mõõtmeid loomulikult äh, räägitakse siin ka Euroopa Liidu äh, ähm, mittesõjalistest äh, äh, kulutustest, see on täiesti vältimatu, aga me peame vaatame siin erinevaid parameetreid, mis on, on võib-olla ka meil sõjalise sektoriga kaudselt või otseselt seotud. ja meil on oluline tõhus äh, ühine julgeoleku kaitsepoliitika, ühine välis- ja kaitse, äh, julgeolekupoliitika ja seetõttu me peame ka vaatama, äh, millised on need äh, sõjalised elemendid, mida Euroopa Liit peab, kas peab kasutama või mitte selleks, et nendes, nende eesmärkideni jõuda. ja ÜJKP on seotud kindlate tingimustega ja meie jaoks on oluline, et me Ähm, progressiivselt jõuaksime seatud eesmärkideni, oluline on ka arvestada teiste olemasolevate liitudega ja loomulikult ka NATO-ga, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks äh, pingutama ka ühisel tasandil või et ei peaks ka, et või ka liikmesriigid äh, vastavaid pingutusi ei saaks iseseisvalt teha meil on vaja paremat koordineerimist. meil on vaja paremat äh, koordineerimist just äh, sõjalistel tasandil ja tekivad sünergiad võivad ka pakkuda lahendust äh, olemasolevatele probleemidele, mille on põhjustanud majanduskriis. ja isegi, kui see kummaliselt kõlab, siis majanduskriis tegelikult saab olla ka edusammuks sõjalistele arengutele järgmistel aastatel ja seetõttu me peame olemasolevaid vahendeid ja mehhanisme ka uurima ehm, ja analüüsima, mida Euroopa Liit vajab selleks, et oma kohustustest kinni pidada. raport on praegu esimeses faasis ja arvestab siis erinevate telgedega, erinevate äh, sõjaliste tegevustega, kiirreageerimismehhanismidega ja ka olemasolevate struktuuridega, mis liikmesriikides on olemas, samuti me tegeleme siis ka võimekuste väljaarendamisega ja, ja ka sellele, kuidas puudujääke kõrvaldada. kuna praegu ei ole Euroopa Liidus ühist struktuuri kaitsemeetmete jaoks, siis see takistab vägagi ka Euroopa Liidu tegevust selles valdkonnas. eriti, mis puudutab äh, kriiside lahendamist rahvusvahelisel tasandil. näiteks ka Aafrika sarve äh, missioon on siin esimeseks oluliseks sammuks jõudmaks äh, Euroopa planeerimis- ja koordineerimiskeskuseni see on oluline ka äh, loomulikult operatsioonide läbiviimiseks, aga sellegipoolest äh, selle staabi, selle staabi tegevusest veel ei piisa, sellepärast et äh, tal ei ole veel piisavalt ähm, varustust, me peame andma talle ka kõik vahendid selleks, et staap saab oma ülesandeid täita. nüüd kiirreageerimisrühmad me peame ka vaatama, milline on Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsevägede panus nendesse kiirreageerimisrühmadesse, samuti on oluline siin ähm, mitmepoolne koostöö ja isegi, kui Euroopa Liidu ähm, sellist kaitseväge veel ei ole, siis on see seotud äh, ka puudujääkidega otsustusstruktuurides ja otsustuse protsessid on liiga aeglased. me teame, et kohandusi tuleb veel väga palju äh, teha. samuti tuleb kohandusi teha äh, kulutuste osas ja tuleb ka ju tagada, et vahendid oleksid äh, võrdselt jagatud erinevate mm, tegevuste vahel ja oluline on ka, et vahendeid kiiresti eraldataks, kui tegu on äh, kiirreageerimismissiooniga. ja, ja seetõttu äh, tänane arvamuste vahetus on minu jaoks eriti oluline selge on see, et praegune raamistik ei toimi ja me peame vaatama, kuidas olemasolevat olukorda saaksime parandada ning mis puudutab äh, Euroopa Liidu struktuure, siis me teame, et on äh, liikmesriikidelt, äh, liikmesriigid on võtnud erinevaid algatusi, kas tegu on siis kahepoolsete või mitmepoolsete algatustega, mitte, millega on algust tehtud erinevates organites ja neid meetmeid tuleb koordineerida ühiselt seda koordineerimist ei tohiks veelgi rohkem killustada, meie eesmärgiks peab olema see, et olemasolevad algatusi omavahel seotaks, paremini seostataks ja et äh, arvestataks ka üldise raamistikuga, kas tegu on siis NATO-ga, Euroopa Liiduga või ÜRO-ga. peale selle me vajame ka võimalusi, et puudusjääke kõrvaldada, see puudutab eelkõige just koordineerimistegevust äh, õhuvägedes, siis siin on vaja tähelepanu pöörata just äh, maavägede poolsele toetele ja ka helikopterite hulgal. me peame kinni pidama ka ühistest kriteeriumidest ja ressursside ühiskasutuse kohta see ei ole mitte valikuvõimalus, vaid see on äh, vägagi vajalik. see on äh, otsustava tähtsusega siinkohal. see on otsustava tähtsusega ka Euroopa Liidu äh, vastavatele organitele ja me peame ka vaatama, milline on meie võimekuse ähm, kava, võimekuste väljaarendamise kava ja me teame, et ähm, edulugusid meil juba on koostöödest. eriti ähm, kui me räägime siin ähm, väga kalli varustuse tagamisest äh, ja võimekuse mm, väljaarendust, siis siin me peame oma jõud ühendama lugupeetud kolleegid, ma vaatan tulevikku ja, ja ma sooviksin ütlema, et me peaksime tõesti rajama oma tööd ühisele, ühistele eesmärkidele, oma tegevuste koordineerimisele, seetõttu on oluline ka koolitus, on olulised ka ühised äh, missioonid, äh, äh, väljaõppe algatused, näiteks helikopterite juhtide koolituse on väga heaks näiteks siin me võiksime sellest äh, koolitusest eeskuju võtta ja lõpetuseks sooviksin äh, rääkida ka Lissaboni leping pakub meile ka uue struktuuri, mida me pole veel kasutanud, see on siis see ühine koostöö Äh, püsib äh, koostöö, aga ma tean, et siin ei ole veel piisavalt algatusi võetud, et selle äh, mõttega edasi minna ja seetõttu ma leian, et Euroopa Parlament peab oma panuse andma. oluline on aga see, et meil oleks olemas tasakaalustatud tasakaal väga rangete kriteeriumite vahel kriteeriumide vahel, mis võivad ainult takistada liikmesriikide algatuste edasiviimist ja mis siis ka nõrgestavad ÜJKP-d. suur tänu ja ma ootan nüüd huviga oma kolleegide kommentaare. On behalf of SND, Mr Pašku. sotsialistide ja demokraatide nimel palun härra Pašku. Thank you very much uh,, I think you know that uh... suur tänu ma arvan, et te teate, et see lähenemine, mis proua Janaku on võtnud, et kõigepealt ta esitleb äh, raamdokumendi eelnõud, väga õige. sest enne, kui me hakkame detailidega tegelema, peaksime me olema teadlikud, mis on probleemide taust. ja selles dokumendis töödokumendis, mis on meie ees, rõhutab ta seda, et Euroopa loob äh, üht instrumenti teise järel, aga kui seda on vaja hakata kasutama, siis keegi seda ei kasuta ja siis hakkame alles improviseerima. ja me võiksime küsida siis, et mikspärast me valmistame kõiki neid instrumente ette, kui neid üldse kunagi ei kasutata. nii et see ongi selle teksti peamine tuum. peame sõnadele ka teod järgi panema üldiselt võib öelda, et äh, sõjalised äh, struktuurid kaotavad oma elujõu, müüakse äh, lihtsalt meie struktuurid ja võimekused maha, eriti Aasia riikidele. meil on näiteks konflikti olukordades reaalseid kogemusi, üksused pannakse kinni, NATO raamistikus võiks nüüd konkreetselt rääkida, et kuidas siis lahinguvälja reaalset kogemust äh, ainult äh, väljaõppe näol saab asendada. järgmine küsimus on eelarve. NATO-s ilmselt äh, pannakse kokku ka väike tippkohtumine, mille teemaks on lõpetagem eelarvete kärpimine ja ma arvan, et see kuulamine, mis meil siin tund aega tagasi aset leidis, on minu arust väga sümptomaatiline tänastele tendentsidele. Ameerika Ühendriigid äh, panustasid äh, seitsekümmend protsenti NATO võimekustest, äh, see protsent hüppas üles kaheksakümne viie peale ja nüüd on Ameerika Ühendriigid öelnud, et nad panevad omalt poolt viiskümmend protsenti välja. ja see tähendab, et ülejäänu jääb meile kanda nii et kõiki neid aspekte tuleb võtta arvesse äh, tausta loomiseks ja meie ülesanne on vaadata, kuidas me peame ressursse ühiselt kasutama. muidugi see ühiskasutus on ikka see struktuur, mille juurde me pöördume, aga kui kõik need tendentsid jätkuvad, äh, siis me peame lihtsalt nappuse ühendama äh, ja siis meie ühisressurssidest ei jäägi ju palju järgi. ilmselt peaksime me vaatama ka ülemkogu poole äh, ning edastama neile signaali, et äh, me oleme jõudnud absoluutse miinimumpunktini ja kui me ei taha halvata oma kaitsevõimet täielikult, siis peaksime panuseid suurendama, aitäh! suur tänu ja edasi palun ALDE fraktsiooni nimel ma saan ise sõna, ütleb proua esinaine. lugesin äh, töödokumendi läbi, olen äh, päri selle konteksti avamisega, aga ma ei näe tuleviku väljavaateid, sellepärast et esimest korda on inimene, kes on raporti eest vastutav, Äh, on pannud kokku sellise poliitilise positsiooni, äh, mida te siis täna meile esitlesite. üleüldiselt ma olen teie positsiooniga nõus, aga kolm äh, murepunkti minu poolt. ma arvan, et meil on vaja süvaanalüüsi, sest meil on Helsingi eesmärgid meil on operatsioon Artemis olnud, meil on olnud Euroopa Liidu sõjaoperatsioone küll ja meil on olemas ka oma sõja, sõjalised struktuurid, peakorter, siin lahinguüksused aga analüüsida on vaja kõige selle juures, kuidas me kasutame neid võimalusi, mis meil on sest see on meie peamine probleem. meil on lahingugrupid, aga samas, kui me vaatame, mis Malis on juhtunud, siis me ikkagi liikmesriikide armeedega läheme välja. ja nendele küsimustele on vaja vastata. kui üldse meil on selline institutsioon, nagu operatsiooniline peakorter, siis miks pärast Euroopa Liit seda ei kasuta, miks ei ole selle kasutamiseks valmisolekut äh,, ja me oleme äh, kasutanud seda jah, konflikti järgseks äh, äh, koordineerimiseks, aga samas kui me maksame sellise organi eest, mida me tegelikult ei kasuta, siis kas on see mõistlik? muidugi aja jooksul me oleme koos töötamas ja ilmselt me leiame mingisuguse realistliku lähenemise, mis on väga vajalik vahel oleme lihtsalt viisakad, kasutame kenasid sõnu, aga praegu on aeg kriis suunata võimalustele ja saavutada midagi ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas. kõneleja vabandab, et ta on külmetanud. Madam Kromberg. proua Kromberg, palun suur tänu, proua esinaine, ma arvan, et äh, meil on siin definitsiooni probleem, peaksime vaatama selle dokumendi pealkirja ja vaatama, et kui me räägime struktuuridest, operatsioonidest ja millal päät-, võimekustest. väga selgelt tuleb neid asju eristada. mis puudutab äh, lahingugruppe, siis äh, mina küll ei välistaks, et neid kasutatakse ja et on mõni äh, olukord või institutsioon, kus seda kasutatakse. aga praegusel hetkel ei ole meil äh, vaja olnud neid kasutada. me maksame tegelikult äh, tuumarelvade äh, hoidmiseks väga palju raha Euroopas, mida tegelikult ei kasutata. nii et ma arvan, et äh, lahinguüksuse Äh, lagundamine selle pärast, et neid ei kasutata, ei ole ilmselt mõistlik. Äh, Soomes me selles samas kontekstis äh, mõtlesime, et ka operatsiooniline peakorter loomulikult on väga oluline siin mainida ja autonoomsed sõjalised operatsioonid samuti, ma arvan, et nende juhtimiseks on vaja seda peakorterit, aga ilmselt mitmedki sellised organid saaks kokku liita. edasi, ressursside ühiskasutus, oleme sellest palju rääkinud, probleem nimelt on, et me ei jõua sellega kusagile aga arvestades, et liikmesriigid omavad ressursse, siis kas on vaja Euroopa Liidu tasandil üldse ühiskasutuseks äh, uued strat-, struktuurid luua ja kui jah, neid vaja on, siis kuidas nad võiksid välja näha? suur tänu, härra Kampel suur tänu! ma olen täiesti vastu selle raporti suunana, suunale, ilmselt ei ole see teile üldse üllatav. samuti teeb mulle muret selle raporti keel ja härra kindral tegi väga selgelt äh, meile selgeks, et äh, liikmesriikidele kuuluvad relvajõud ju. ja siin me viitame praegu Euroopa oma relvajõududele mis on Euroopa Liidu struktuuride osad ning Euroopa Liidu sõjalised struktuurid, keda siis need, kes on siis nende relvajõudude juht, ikka liikmesriik, mitte Euroopa Liit. ja siin jällegi õõnestatakse rahvusriikide suveräänsust. ja me räägime siin lahingugruppidest, kui ma käisin visiidil äh, Äh, Ühendkuningriigis äh, nende juures, äh, siis meie ütleme siin praegu, ma näen, et me ei ole neid kunagi kasutanud, neid üksusi. kas meie eesmärk on need saata sõjakolletesse? ei ole üldse kena pilt, kui mm, sõdurid tulevad konfliktisi piirkonnast tagasi ja neil puuduvad käed või jalad, me ei pea kindlasti reaalsuskontrolli selle läbi, läbi viima, et lahinguüksused saatame konfliktikolletesse, ma arvan, et see oleks väga ohtliku tee algus mulle teeb see raport muret ja pean olema täielikult selle vastu. Thank you to oh yeah, the, the diversity is the suur tänu, tuleb välja, et arvamuste mitmepalgelisus on siin suur, ütleb proua esinaine, eh, proua raportöör, kas eh, saaksite ehk vastata nendele kommentaaridele? loomulikult, proua esinen, suur tänu kommentaaride eest kõikidele kolleegidele, proua Kombergile, Paskule, ka härra Kämpelile. suur tänu kõikide nende väljendatud seisukohtade ja arvamuste eest. nüüd, austatud kolleegid, meil on siin üks fakt. Lissaboni leping, Lissaboni leping annab meile alused ja vahendid. loomulikult praegu Kaitsevägi kuulub siiski liikmesriikidele aga liikmesriigid on loonud äh, liidu, liidu, kus äh, liikmesriigid äh, on nii tihedalt üksteisega seotud, kaheksakümmend protsenti otsuste eest on langetatud koordineeritult. ja sellele sooviksin lisada veel ühe märkuse. kas me räägime nüüd sõjalistest struktuuridest või kaitseväest, see ei tähenda ju seda, et meil kohe kohe sõda lahti läheks või et me peaksime nad sõtta saatma, ei, lihtsalt selliseid struktuure on vaja. ja härra Campbell, sooviksin lihtsalt seda öelda, et mida teevad Briti ähm, väed, miks neid koolitatakse? kas neid saadetakse pidevalt sõtta? ei, aga ikkagi on Ühendkuningriigil väed. ja Lissaboni leping, kui ma õigesti olen asjast aru saanud, siis ka ei Iirimaa on äh, ratifitseerinud äh, lepingu, nii et ei ole vaja karta, et midagi äh, juhtuks ilma mõne liikmesriigi teadmata või et kellegi ähm, suveräänsust rikutakse. ei, meil on olemas struktuurid, aga me ei kasuta neid nii, nagu peaksime. ja ja siin räägitakse ka, et on erinevusi sõjalistes kulutustes jah, liikmesriigiti on tõesti erinevusi, aga me peame praegu rohkem, rohkem saavutama vähemaga. see on oluline aspekt. ja ma olen nõus ka sellega, mida ütles härra Pasku, aga proua esinaine, mida me nüüd teeme nende vahenditega, instrumentidega, kui me neid ei kasuta? aga kulud peame ikkagi kandma selle eest, et need vahendid ja instrumendid on olemas enne kui ma alustasin oma raporti koostamisega, kohtusin ma ka härra Van Ossiga, kellega me tänagi äh, kohtusime ja ka tema leidis, et, et väga paljud tegevused võiksid aset leida palju koordineeritumalt, näiteks need tegevused, äh, mida mm, viiakse läbi Aafrika sarve juures, seal on siiski veel väga paljud tegevused tehtud koordineeritult, kuigi seal võiks loomulikult olla veel parandusi, seal on äh, tehtud nii ühiskoolitusi, ühismissioone ja nii edasi. ja mis puudutab ühismanöövreid, ühiskoolitusi ja muid sarnaseid ühistegevusi, siis juba enne ühisoperatsioone selliseid tegevusi läbi viidi, koostöö oli olemas, nii et kuidas me seda ka vaadata tahame, me ikkagi elame mitmeastmelises ühistegevuste maailmas mina tõin välja sellise seisukoha ja kuigi härra Campbell on minu seisukoha vastu, siis ma tänan teda ikkagi nende kommentaaride eest, ma tänan ka härra Paskut, kes on ka kaitseminister olnud, tema on asjaga kursis, me kindlasti kohtume veel, nii et suur tänu kõikidele, ka teile, proua esinaine, ka proua Krompelike suur tänu ja ma tõesti paluksin, et kõik edastaksid mulle kommentaarid kirjalikult, nii et ma saaksin nendega ka põhjalikult arvestada, aitäh! suur tänu! raporti teemaline arutelu toimub üheksateistkümnendal märtsil koosolek on lõppenud. järgmine koosolek toimub seitsmendal märtsil hommikupoole alates kell üheksa kolmkümmend.